liibe kolleegin, liibe kolleegin liib.... austatud äh, kolleegid, lugupeetud külalised, äh, alustaksime hea meelega koosolekuga, nii et palun äh, võtke istet ja lõpetage oma eraarutelud. ja palun lõpetage ka olulised tööalased arutelud. ja see läks nüüd küll päris kiiresti alustame nüüd päevakorrapunktiga number kolmteist. siin on äh, tegemist äh, raportiga ehk arvamusega teemal Euroopa Liidu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanne poliitika valdkondade arengusidususe kohta. arvamuse on koostanud äh, kolleeg Emer Costello ja tema saabki esimesena kohe sõna suur tänu, esimees olen Euroopa Parlamendi suhteliselt uus liige, see on esimene arvamus, mida ma koostan. tahaksin tänada meie komisjoni sekretariaati mind toetamast ja sooviksin tänada ka oma assistente. kaks tuhat viis äh, pandi paika sidusus erinevate Euroopa Liidu poliitikavaldkondade vahel ja otsustati, et kui me sõlmime lepinguid arenguriikidega, siis tuleb arvestada erinevate arengu eesmärkidega. arengukoostöö peab tõesti teenima arenguriikide vajadusi, me oleme seda aspekti süvendanud nüüd ka Lissaboni lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kakssada kaheksa ütleb, et Euroopa Liit peab arvestama arengukoostöö elementidega poliitikates, mis võivad mõjutada arenguriike. nii et see arvamuse projekt äh, juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel number üheksa sätestab, et kui võetakse vastu poliitikaid, otsustatakse teatud menetlusi, tegevusi, siis äh, tuleb tähelepanu pöörada aspektidele äh, nagu äh, tööhõive kõrge tase nii naiste kui ka noorte hulgas, väärikas töö, töötajate õigused ja sooline võrdõiguslikkus ning et see kehtib nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. arvamusprojekt peab tagada, et arvestatakse lepingutes ka sotsiaalaspektidega, mida on vaja jõustada. meil peaks olema siduvad sätted, mis sisaldavad sotsiaalstandardeid, erilist tähelepanu tuleks pöörata naistele ja noortele. samuti tuleb meil toonitada, kuivõrd äh, olulised on siduvad äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohustused ja neil peaks äh, olema poliitika sidususe keskused edendamaks Euroopa Liidu pädevusi nagu näiteks äh, sotsiaalne kaasatus. Äh, kindlasti tuleks äh, peavoolustada sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidu välisteenistuse töö raames ja Euroopa Komisjon seadusandlust hinnates äh, mõjuhinnanguid tehes peaks hindama ka, kuidas see seadusandlus mõjutab äh, Euroopa Liidu väliseid riike, eriti just äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas. me peaksime pöörama erilist tähelepanu ka sisserändajate integreerimisele, eriti naistele, lastele ja sotsiaalõiguste ülekantavusele mis puudutab meie komisjoni arvamust, siis äh, mulle tundus, et äh, need äh, punktid, mis välja jäid, aga mis võiksid resolutsiooni sisse tulla, on suurem poliitiline pühendumus nõukogu ja komisjoni presidendi poolt äh, arengupoliitika sidususele ja kindlasti peaksime me arengumaades äh, toetama meie poliitikate paremat äh, rakendamist, nii et need aspektid äh, tuleks esile tõsta, aga arvamus on suhteliselt lühikene ja jään ära ootama kolleegide kommentaare ja ettepanekuid suur tänu teile, raportöörile. meil on alati probleem selles, et äh, meil on siin arvulised piirangud, mahulised piirangud peal, aga kindlasti saab sellest koostöös kolleegidega olema äh, äh, hea arvamus. esimesena härra Pulm, palun. suur aitäh tahaksin öelda raportöörile tema esimese äh, arvamuse kohta. Äh, jah, tuleb leida siis ähm, selliseid muudatusi, äh, mis lähevad ühes suunas ja meil on selline traditsioon, et kui Euroopa Liit osutab ähm, arenguabi, siis me arvestame ka inimõiguste austamisega ning võib-olla sotsiaalsetest äh, õigustest kinnipidamine, äh, sotsiaalne pro-, progress, sotsiaalsed väärtused, need on äh, need teemad, millega me pidevalt siin Euroopa Liidus tegu-, tegeleme ja oleks tore, kui me saaksime ka need siin sisse lülitada, sest need oleksid olulised arenguriikidele. mis puudutab nüüd neid sotsiaalkriteeriumeid, Eh, siis eh, nendest me oleme siin juba eh, proua Steinrücki raportiga seoses viimastel päevadel kõnelenud, samuti sotsiaalsest vastutusest ja kogu nendest meetmetest, mida me oleme selles vallas üritamas ellu viia. mina olen raportöör Rahvaparteis, mis puudutab siis arengupoliitikat ja läbi selle raporti ja läbi selle tule, selle tulevase raporti siis ma äh, toetaksin neid suuniseid, mida mainis praegu meie raportöör ja ta on, reageeris tõesti väga kiiresti meie muudatustele, aitäh. ja dank, Philipp Olan. suur tänu, Philipp. rohkem keegi sõna ei soovi. vaatan veel kord ringi, kas on veel huvi? ei ole ka komisjoni esindajad on siin ka kohal. proua Tobiasova, palun, annan teile sõna ja siis lõpetuseks ka raportöörile, palun. tänan, esimees. ma tahaksin tänada nende soovituste eest, mis on kindlasti meile suureks abiks, võtame neid punkte arvesse ja vastaksime detailsemalt mõnele punktile, eriti mis äh, puudutab neid äh, arengupoliitika sidususe keskuste äh, loomisi arenguriikides. praegu meil on partnerriikidega dialoogid käimas, et rohkem neid äh, arengupoliitika sidususe teemasid sisse tuua, et saada ka tagasisidet nendelt, eriti just sotsiaalküsimustes. Need dialoogid on käimas, aga me tahaksime anda veel rohkem ressursse selleks äh, tegevuseks, ka rohkem teavet, äh, nii et me saaksime rohkem teavet äh, poliitikate mõjust. ja nüüd, mis puudutab äh, mõjuhinnanguid äh, ja arenguriikide kaasamist, siis juba kaks tuhat üheksa meil äh, võeti vastu äh, suunised uurida seadusandluse mõju väljaspool Euroopa Liitu, see sisaldas ka sotsiaalpoliitikat. praktikas väga palju ei ole neid mõjuhinnanguid tehtud, sellepärast et äh, enamik mõjude hinnanguid, mis on käimas, on tehtud lähtuvalt vanadest suunistest, aga see peaks peagi muutuma. muus osas ja siin on üks lisapunkt ka, mis puudutab dialoogi Euroopa Liidu väliste äh, tööturuorganisatsioonide ja ametiühingutega. meil on äh, teatis, kus me juhime tähelepanu sellele, et me tõstame dialoogide taset partnerriikides, kaasa arvatud dialoogid sotsiaalpartnerite ja ametiühingutega. suur tänu teile! tänan komisjoni ja nüüd annan ma veel kord sõna raportöörile proua Emer Costellale, palun. tänan, esimees, suur tänu nende kommentaaride eest. nagu ma ütlesin siis äh, mul on käesolevaga esimene võimalus koostada seda raportit, kogemus on olnud väga huvitav, tänan äh, Rahvaparteid äh, nende huvi ja soovituste eest, jään ära ootama koostööd kõikide fraktsioonidega, kes soovivad esitada muudatusettepanekuid, aga meil on suhteliselt tihe ajagraafik sellegipoolest olen ma arvamusel, et äh, tegemist on väikese, aga olulise arvamusega ja on tähtis, et äh, tööle ja sotsiaalkomisjon rõhutab äh, väga just poliitika, arengupoliitika sidususe küsimust. tänan ja teil on täiesti õigus, tegemist on olulise küsimusega oluline on sotsiaalaspektide arvessevõte variraportööride jaoks on väga oluline, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies juuni, esmaspäev kell kaksteist null null. ja palun esitage muudatusettepanekud inglise keeles. meil ei ole kirjaliku tõlke kasutamise võimalusi selle lühikese aja jooksul ning, jooksul ning siis on võimalik juhtival komisjonil neid muudatusettepanekuid ka arvestada. viiendal juulil arutame need muudatusettepanekud läbi ja otsustama peame juba kümnendal juulil, et siis saata oma arvamus arengukomisjonile. nii, ja nüüd on äh, käesolevaga see päevakorrapunkt äh, ammendatud kolm päevakorrapunkt number kolmteist on läbi võetud ja läheme päevakorrapunkti number kaksteist juurde, milleks on äh, avalik kuulamine. keerame paar lehekülge tagasi ja annan nüüd sõna proua Pastusele, kes on äh, raportöör sellel teemal, palun Obrigada, Senhora Presidente. Agradeço, eh, começo por agradecer a todos eh, a presença hoje. Tänan. Soovin kõigepealt eh, tänada teid kõiki siia tulemast, rääkidamaks Euroopa vastastikuse ühingu põhikirjast. Mina olen raportöör sel teemal ja on kindlasti väga huvitav kuulata eksperte, kes nõustusid siia tulema ja meie ees kõnelema ma loodan, et see, mida nad äh, ütlevad, rikastab meie poolt tehtavat tööd tulevikus. vastastikustel ühingutel on paljudes liikmesriikides äh, pikk traditsioon, aga teistes liikmesriikides nad üldsegi ei eksisteeri. Küprosel, Tšehhi Vabariigil, Eestis, Lätis, Leedus, Slovakkias vastastikuseid ühinguid ei ole aga sellegipoolest äh, peaksime me tulema välja seadusandlusega Euroopa Liidu tasandil. ja just nimelt sellepärast, et osades riikides neid ühinguid ei ole, me just peaksime selle seadusandluse tegema tegelikult. osades riikides on pikaajaline positiivne kogemus ja samas teistes mitte. kui vaadata nüüd Euroopa Komisjoni seisukohta seoses äh, põhikirjaga, siis äh, tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal tuli komisjon välja ettepanekuga vastastikuste ühingute põhikirja kohta, aga see võeti kaks tuhat kuus aastal tagasi, sellepärast et edu ei olnud saavutatud liikmesriikides, kus on selline dünaamiline sektor, on aga vahepeal saavutatud äh, edu. kõnealuste ühingute turuosa kindlustusturul on kakskümmend viis protsenti ja ma usun, et sellest äh, arvust ei saa me üle ega ümber, kui me seame prioriteediks siseturu toimimise. ja oma raportis oleme välja toonud äh, põhilised äh, põhjused, miks vastastikustel ühingutel on äh, vaja juriidilisi uusi vahendeid, et areneda ja edeneda. me soovime toetada loomulikult äh, siseturgu ja me soovime, et äh, vastastikustel ühingutel oleks äh, võrdsed konkurentsitingimused äh, võrdles teiste ettevõtlusvormidele. me soovime tagada seda, et liikmesriikide poolt pakutavatel sotsiaalkaitseskeemidel oleks äh, sidusus, järjepidevus ning et äh, vastastikused ühingud saaksid anda oma panuse sellesse protsessi ja seetõttu meil ongi vaja põhikirja nendele ühingutele. meie pädevuses on tegeleda selle väga olulise valdkonnaga. ka õiguskomisjon on koostamas detailset raportit antud teemal. ka tegemist on äh, just äh, tööhõive aspektist äh, väga olulise teemaga ja sellepärast on ka vaja meiepoolset arvamust. ma ise nüüd rohkem edasi ei räägiks, vaid annaksin hea meelega sõna meie külalistele. Äh, sooviksin äh, siinkohal tervitada Gerard Andrekit, kes esindab Matsiv Gruppi, Gregor Bosniaki Amitsest Pedro Preta Silva Taiemist ja ma loodan, et nad annavad olulise panuse meie edaspidisesse töösse, tänan. ja suur tänu raportöörile, nagu te juba ütlesite, siis meil on kolm eksperti sel teemal. tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et meil on ajalised piirangud ja teil on oma kõneks aega kümme minutit, seda te teate, aga pärast arutelude käigus on teil aega vastata ka parlamendiliikmete küsimustele. kõigepealt tahaksime anda sõna härra Gerard Andrekile, kes on Matsiv grupi president ja teil on sõna kümneks minutiks, palun. Merci, madame. aitäh lugupeetud president, lugupeetud raportöör, lugupeetud Europarlamendi saadikud, daamid ja härrad, tahaksin teid tänada eh, kutse eest, mis tähistab veel kord seda huvi, mida parlament eh, näitab üles vastastikuste ühingute vastu. Eh, te olete meid juba pikka aega toetanud, raportöör Vainis, mainis ka seda, me tahame, et oleks vastu võetud Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri ja Euroopa Parlament on sellele ideele korduvalt toetust näidanud kahe tuhande viiendal ja kahe tuhande seitsmendal aastal resolutsioonidega, kahe tuhande kümnendal aastal kirjaliku resolutsiooniga ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal raportiga vastastikused ühingud kahekümne esimesel sajandil me teame ka, et Euroopa Komisjoni huvi selle sektori vastu on leidnud kajastamist Barnier ühtse turu aktis Eh, sellele vaatamata eh, me teame, et eh, tuleb käia veel ära väga pikk tee selleks, et vastu võetakse Euroopa põhikiri, et me saaksime tõesti edendada vastastikuste ühingute arengut ja tagada nende tuleviku Euroopas. finants- ja sotsiaalse kriisi tingimustes peaksid Euroopa institutsioonid toetama kõiki ettevõtteid, mis loovad töökohti, majanduslikku rikkust ja majanduskasvu Äh, rasketel aegadel on vastastikused ühingud suutnud näitada oma finantsilist kindlust ja nende ärimudeli äh, eeliseid. me oleme andnud oma panuse majandusliku jõukuse loomisse äh, ja see on kooskõlas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, mille eesmärgiks on intelligentne, jätkusuutlik ja kõikehõlmav majanduskasv Äh, oleks vaja, et vastastikustel ühingutel oleksid vahendid, mis võimaldaksid neil areneda ning nad oleksid võrdsetes äh, tingimustes teistega äh, Äh, selleks on neil vaja ka Euroopa põhikirja ja seetõttu äh, proua esinaine, lugupeetud saadikud, äh, Massifi presidendina tahaksin teile natukene rääkida konkreetsetest asjadest, mis meie jaoks on olulised, kui me tegutseme Euroopa ühisturul mina esitan vastastikuste ühingute huve ja just nimelt Prantsuse vastastikuste ühingute huve ning ma tahaksin, et tõesti võetaks vastu Euroopa vastastikuste ühingute Ametiühingute põhikiri, mis edendaks majanduskasvu ja võimaldaks meile ühineda Euroopa tasandil. aga nüüd lähemalt massiivist. tegemist on siis vastastikusega ühinguga, mis loodi tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal vastastikuse kindlustusseltsina ning me lähtusime järgmistest põhimõtetest ja väärtustest. meil ei ole ei aktsionäre ega ka kapitali, niisiis me oma kasem, kasumit ei jaga välja, me reinvesteerime selle selleks, et täiustada oma tooteid ja teenuseid ja, ja tariife kontrolli all hoida. niisiis, meie eesmärgid on pikaajalised ja sellel on kolm väärtust. me äh, kindlustame oma omavahendeid, me eemaldume spekulatiivsetest toimimisviisidest ning me ei kuritarvita finantsvõimendust. Äh, kindlustuse andja ja võtja on samad inimesed, seega äh, me tugevdame vastastikust solidaarsust ja meie poliitika keskmes on siis inimene Äh, mis puudutab nüüd juhtimist, siis üks liige, üks hääl, see on siis demokraatliku juhtimise põhimõte ja meie eesmärgid ei ole just tingimata kasumlikud, meie peamine eesmärk on rahus, rahuldada oma liikmete vajadusi, arvestades seega ka majanduslike tulemustega tulusust ning me tahame reinvesteerida siis äh, oma kasumit ja keegi ei saa vaidlustada, et need põhimõtted on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga kooskõlas Äh, Prantsusmaal, Saksamaal, äh, Inglismaal äh, ja mõnedes teistes riikides on vastastikuseid ühiskuid väga palju. seega väga-väga palju on Euroopas tõesti, nendel vastastikustel ühingutel on Euroopas sügavad juured ja umbes eh, kuskil kolm tuhat kuni kolm tuhat viissada on neid vastastikuseid ühinguid. aga sellele vaatamata eh, on kõik need Euroopa vastastikused ühingud pannud ühe definitsiooni alla. Äh, ma räägin põhiliselt Massifist, Massif on väga oluline, äh, me pakume peamisi kindlustusteenuseid perekondadele Prantsusmaal. me äh, pakume täna siis kahjukindlustust, tervishoiukindlustus ja samuti elukindlustust, hoiuste kindlustus Äh, Prantsusmaal saame me tõesti pakkuda ainult äh, selliseid, äh, selliseid king-, kindlustusteenuseid võrreldes näiteks Inglismaal, kus me saame kindlustada, kus on võimalik kindlustada ka transporti ja veel mit-, mitmeid muid asju. transpordisektoris ja mujades valdkondades tihtipeale vastastikused ühingud võtavad nii-öelda riigi rolli üle Eh, selline areng ja selline mitmekesistamine eh, on vähemalt toimunud Prantsusmaal. Eh, meie ettevõttes on ligemale üheksa tuhat töötajat, meie, me kaitseme kahteteist miljonit inimest ja meie käive on ligemale kakssada miljardit eurot ning meie käes on siis kuuskümmend protsenti autokindlustusturust ja viiskümmend viis protsenti eluasemekindlustusturult. niisiis, me kuulume Amici ridadesse ja niimoodi äh, äh, kaitseme siis ligemale saja kuuekümne miljoni Euroopa kodaniku huve on oluline, et meid tuntakse Euroopas paremini konkurentsi tingimustes, turu küllastumise tingimustes eh, on ka vastastikused ühingud siis eh, kontsentreerunud, meie arv on vähenenud kahesaja üheteistkümnelt eh, viiesaja kaheksakümne seitsmele Eh, nüüd eh, olles teadlikud sellest kontsentreerumisest eh, ja arengutest, mis on toimunud Inglismaal ja Hispaanias, oleme meie loonud sellise struktuuri, mis võimaldab siis vastastikuseid ühinguid liita ja tagada nende jätkuvuse. ja niimoodi sündis siis kontsern Scam Äh, SCAM äh, võimaldab siis äh, liita erinevad ettevõtted, arvestada sotsiaalse majandusega, osalusdemokraatiaga. tegemist on siis tüüpi ettevõttega ja selleks, et selle arenguid edendada, oleme me sõlminud kokkulepet pangandussektoris, kollektiivse kindlustuslepingud, me teeme koostööd pangaga BBSE. Skamserin, mis loodi kahe tuhande kümnendal aastal, ühendab siis kahte vastastikust ühingut, mis pakuvad kahjukindlustust Maifi ja Matmut ja täna on meie käive siis kümme miljardit eurot ning äh, samuti oleme loonud siis teise skammi siis teise äh, kindlustusühendusega niisiis, praegune olukord soodustab äh, kontsentreerimist äh, Prantsusmaa tasandil äh, on meil olemas õiguslikud vahendid ühinemiseks, Euroopa tasandil selliseid vahendeid aga ei ole ja see ongi probleem. sellepärast, et ja siin on tegemist anomaaliaga ja konkurentsi moonutamisega. massiivi areng Euroopa tasandil, ma tooksin siin mõned näites, et me alustasime oma tegevust väga äh, suure entusiasmiga, aga põrkusime paljusele takistustele. meil lihtsalt ei ole vahendeid äh, arenguks kasutada me lähtume siin kolmelt suunalt oma Euroopa tegevuse arendamisel. me oleme tegutsenud Poolas, Hispaanias, Portugalis. me oleme loonud koostöö e- e- Euresa raames, tegemist on siis Saksamaa ettevõttega ja see ühendab veel siis Saksamaa, Itaalia ja Belgia ettevõtteid ja oleme siis kasutanud ka e, teenuste osutamise vabadust ning selles kolmes suunas on just nimelt õiguslike vahendite puudumine olnud tõeliseks takistuseks meie Euroopa strateegia väljatöötamisel me pidime näiteks muutma ühte oma filiaali Euroopa Ühinguks eh, selleks, et me saaksime ühte oma proja-, projekti ellu viia. kas on normaalne, et Euroopa eh, institutsioonid ei tunnista vastastikuste ühingute eripära ja ei äh, loo meie jaoks sellist Euroopa põhikirja, mis oleks äh, vastavuses meie vajaduste ja meie tegelu-, tegelikkusega. me oleme näidanud, et meie ärimudel väärib toetust täpselt nagu teisedki mudelid. Euroopa vastastikuste ühindade põhi kiri vastaks äh, meie ootustele, näiteks Massifi ootustele ja kogu, kõigi vastastikuste ühingute sektori ootustele täna meil ei ole õiguslikke vahendeid, mis meil võimalduksid luua vastastikust ühendust Euroopa tasandil või luua siis Euroopa ulatusega äh, kontserni. Äh, selline vahendi olemasolu taga annaks meile kindlust äh, ja, ja see oleks meile vajalik, et areneda mis puudutab nüüd Euroopa neid vastastikuseid ühend-, ühendusi, Eh, siis ma arvan, et selliste probleemide ees seisavad suurem osa sellistest ettevõtetest. Eh, selline põhikiri eh, soodustaks piiriüleste kontsernide tekkimist selline põhikiri aitaks tugevdada konkurentsi Euroopa Liidu sees, sellest oleks kasu Euroopa kodanikele, tarbijatele majanduslik ja rahanduslik ta taust ning need piirangud, millega me seisame silmiti eh, seoses Solventsus kahega, õigustavad ka üle-euroopalise põhikirja eh, vastuvõtmist eh, tegemist on eraõiguslike ettevõtetega ja me allume täpselt samasugustele piirangutele nagu kõik teised ettevõtted lisaksin veel ühe asja, mis puudutab konkurentsi moonutamisi, kui võeti vastu Solventsus kaks, kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivid, kõigepealt main-, kus mainiti siis esimest korda seda eh, vastastikuste ühenduste põhimõtet, aga Omnibus kahes jällegi äh, mainitakse ainult Euroopa ühistuid. niisiis on täiesti selge, et Euroopa vastastikuse ühe, äh, ühingu põhikirja vastuvõtmine oleks kasulik. ühelt poolt äh, suurendaks olemas palun äh, rääkige lühemalt, ma saan anda teile ainult veel pool minutit juurde, ütleb esineja. Äh, vabandust, ma arvasin, et mul on kaksteist minutit. niisiis, me ei tohi äh, unustada sektorit, mis loob töökohti ja majanduskasvu ja kui ma räägin majanduskasvust ja töökohtadest, et me, siis ma räägin, et tegemist on töökohtadega, mis ei saa ümber kolida Äh, nii et, et, et tegemist on äh, innovatsiooni ja sotsiaalse väärtuse allikaga. Äh, meie väärtused ei ole spekulatiivsed, meie mudel on kin-, usaldusväärne ning Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri oleks meile väga kasulik. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich so sehr auf die Zeit achten muss, aber das ist mein Job hier vorne. Und äh... mul on väga kahju, et ma pean äh, teid korrale kutsuma ajast kinni hoidma, aga see on minu tööülesanne, sellepärast et meie päevakord on väga tihe ja ma teen sellise ettepaneku, et äh, teil on oma materjalid olemas ka kirjalikult. andke need äh, meile üle ning jagame need kolleegide vahel ära nii, et teiepoolne teave siiski meie inimesteni ka jõuaks ja, ja ilmselt kui aega jääb veel üle, siis, siis saate rõhutada teie poolt kahe minuti jooksul hiljem veel seda, mis teile oluline. järgnevalt äh, annaksin äh, omalt poolt sõna härra Gregor Osniakile. Äh, tegemist on Amiitse peasekretäriga võib-olla selgitate meie inimestele ka mõne sõnaga, millega on täpselt äh, Amitse näol tegemist, aga kümnest minutist kõneajast palun pidage kinni. Äh, sellepärast, et äh, me tahame teada täpselt, mis on siis teie sõnavõtu tuum. kõnelejale mikrofoni. Apologies. Uh, I'm going to express myself in English. Frau stellvertretende Vorsitzende, Madame la Présidente, meine Damen und Herren. I'm uh... kõnelen inglise keeles, ütleb esineja. pöörduksin tagasi selle poole, mida eelkõneleja juba ütles ma olen nõus kõige sellega, mis ta ütles, kui tänulikud me oleme selle eest, et me saime kutse täna siia ning ka seda, et Euroop-, selle üle, et Euroopa Parlament äh, on mitmel korral vastustikuseid ühinguid viimaste kümne aasta jooksul maininud. eelmisel aastal oli väga oluline uuring, mis avaldati kahekümne esimese sajandi vastastikuse ühingute mm, mõjuga ning ka septembri konverents näiteks, kõik need on väga head näited selle kohta, et Euroopa Parlament teab, kui olulised tegelikult vastastikused ühingud kindlustussektori jaoks. meie organisatsioon esindab mm, Euroopas nii nagu nimigi ütleb, Euroopa vastastikuseid kindlustusseltse ning äh, kindlustuskooperatiive. tegemist on erakindlustusseltsidega, kes kindlustussektoris äh, töötavad, äh, seda siis vastavalt uutele kindlustusseltsidele kehtivatele reeglitele, aga see muidugi ei tähenda ka seda, et kindlustustegevusi ei viidaks läbi, mida traditsiooniliselt sotsiaalkindlustuse osaks peatakse, peetakse Mm, seda enam, et äh, avaliku sektori toetus mitmes sotsiaalkindlustussektoris on vähenenud tänase kriisi tulemusena ning väga oluline on see, et äh, praegune tööhõive ja sotsiaalne komisjon tegeleb nende teemadega ning inimeste ja kodanike kaitsega ja vastastikuse ühingu mm, olulisusega Euroopa mm, sotsiaalkindlustuse tagamisel. Mm, võtmenumbrid on juba ära toodud, võib öelda, et rohkem kui kolmest, kolm tuhat kuuest tuhandest Euroopa kindlustusseltsist äh, on äh, vastastikused ühingud, äh, turuosa vastab umbes kahekümne viiele protsendile Euroopa Liidus käive, käibenumbrid on siin erinevad ja kindlustusseltside numbrid täpselt samamoodi võib öelda, et äh, kindlustusseltsid äh, kaasavad umbes kolmesadat tuhandet töötajat Euroopas. tegeleme kindlustusteenustega, mis on äh, päris atraktiivne teenus makromajanduslikus kontekstis, sellepärast et tegemist on lähimusega või lähedusega liikmele, liikmele orienteeritus on suur ühingu puhul ning äh, see tähendab ka seda, et äh, liikmete vajadused ja eelistused seatakse esiplaanile. nagu ma ütlesin, tegemist on suurepärase asendusega praegu tänase avaliku sektori toe vähenemisel, äh, selleks, et kodanike põhivajadusi kaitsta. Äh, samuti on makromajanduslikud hüved väga selgelt olemas mis puudutab siis täiendust osaühingutele Euroopas, sellepärast et äh, ärimudelite mm, paljusus äh, suurendab konkurentsi, see on oluline ka majanduse jaoks ning äh, tegelikult toob lõppkokkuvõttes kasu Euroopa kodanikule. Vasak, vastastikuse ühingu põhimõtted on eripärased, kapitali sissemaksjaid äh, ei ole, mis tähendab ka ühtlasi, et meil ei ole aktsionäre, kes ootaks, millal tuleb järgmine dividendide maksmise päev ja see tähendab ka seda, et äh, lühi, lühi, lühiajalises perspektiivis mõtlemist on palju vähem. Äh, meil on liikmete esindatus olemas, meil on bilanss ning need tulud, mida me teenime, kasum on meie omavahendid ning äh, sinna lisanduvad veel solidaarsusmaksed meie liikmete poolt. oma kulustruktuur on olemas, sellepärast et raha ei ole dividendide maksmiseks vaja kõrvale panna aktsionäridele ning kuna tegemist on ühingutega, mis on väga lähedased inimestele, kodanikele, neile, kes äh, ühingute sees ja ümbruses äh, töötavad, siis loomulikult sotsiaalse vastutus on ka eripärane äh, vastastikune mudel, kogu filosoofia ning raamistik, kõik erinevad väga oluliselt erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides võiks öelda, et umbes kaheksateistkümnes liikmesriigist räägime, kus vastastikused ühingud üldse on. aga alustame äh, ühistest joontest, äh, sest äh, need tekitavad väljakutseid. kõigepealt rahastamise küsimus, kapitaliturgude poole ühingud pöörduda ei taha, eriti kasvu rahastamisel. edasi, piirangud, piirangud piiriülestele tegevustele, mille tulemusena Äh, on ka äh, finantseerimisvõimalused piira-, äh, piiratud, piiriülesed ühinemised või ka riigisisesed ühinemised on piiratud, mõningates kohtades on vaja luua seetõttu tütar- või allettevõtjaid ning nagu ma ütlesin, siis mudel ei, ei eksisteeri üldse teatud liikmesriikides ka teatud äh, gruppide äh, suuremate äh, osaühingute loomine on piiratud. härra Andrek tõi siin just näite siseriiklikest võimalustest Prantsusmaal vastastikuseid ühinguid luua. ja ilmselt väga hästi äh, näitab see fakt, et vastastikust ühingut ei ole kõikidest liikmesriikidest, seda, et Euroopa ülest õigusakti on vaja. seda ütles ka raportöör oma avasissejuhatavas sõnavõtus. nüüd lähme erisuste juurde äh, vastastikuse ühingu sektoris. probleemid on samad, väljakutsed on samad, aga mitte kõik need väljakutsed, mida mainitakse, ei ole kõikide vastastikuste ühingute näol näha probleemidena. mõningad näevad võimalusi, mõni, mõningad on probleemide suhtes neutraalsed, aga piirangud teisi üldse ei puuduta ega häiri. Mm, selleks on mitmeid põhjuseid, näiteks neil on vähesed piiriülesed ambitsioonid üleüldiselt, sest nad peavad ennast kohalikeks kindlustajateks või nad näevad eh, seda, et teistes õigusvaldkondades on nende jaoks suuremad võimalused. osaliselt äh, siin liikmesriikide õigusaktide traditsioonide äh, erisus mõjutab seda, äh, ka vastastikuse see põhimõte ja arusaam on riikides erinev ning äh, erinevaid võimalusi ja eeliseid on erinevates riikides, kogu selles sektoris ja see tähendab ka seda, et äh, lahendusi näevad inimesed erinevatele. Äh, mõningad äh, nõuavad vastastikuse ühingu põhikirja, mis peaks olema Euroopa Liidu ülene, komisjon selle eelnõuga kokku pani, ning ka hu-, sidusrühmad töötasid selle kallal, pidades silmas kõiki väljakutseid. selle eelnõu teksti eesmärk oli vastata väljakutsetele, mis kokkuvõttes eksisteerivad äh, üle Euroopa erinevate vastastikuste ühingute äh, lõikes. Äh, nii need, kes tegelevad tervishoiuteenuste sektoris, erakindlustussektoris üldisemalt ja nii edasi. ja mõningad kutsusid üles, et peaks panema kokku vastastikuse ühingu põhikirja Euroopa-üleselt, teised pakkusid välja, et tuleks tulla kokku ja lahendada need probleemid ära. mul ei ole võimalik nendest väljakutsetest detailsemalt rääkida, sest aeg, aeg on napp, aga kindlasti äh, saan pakkuda teile äh, detailsemat informatsiooni. et kokku võtta oma sõnavõtt ja ma ei saaks kindlasti kokkuvõtet teha paremini kui eelmise aasta uuringu autorid, äh, mida Tööhõivekomisjon ka tellis vastastikuste ühingute kohta. autorid selles kokkuvõttes kõigepealt leidsid, et on väga mõjusad majanduslikud äh, põhjused selleks, et vastastikuseid ühinguid äh, reguleerida. Äh, finantssektoris on selle järele vajadus ning ka pangandussektoris on seda äh, arutatud. Euroopa pangandussektoris on vaja rohkem paljusust. see kehtib väga selgelt ka kindlustussektori kohta. teiseks on väga tugev argument mikromajanduslikult, sellepärast et väikesed äh, seltsid tähendavad seda, et äh, sotsiaal- ja kindlustusteenustele on parem äh, ligipääs. kolmandaks, tulevikus, ütlevad autorid, on kasvav vajadus selliste ettevõtete järgi, mis käituvad sotsiaalse vastutuse printsiibil ning see oleks organisatsioonis väga tugevasti alalhoitud väärtus, sotsiaalset kaitset pakutakse kindlustusseltsides vastavalt Euroopa Liidu strateegilistele eesmärkidele autorid andsid ka kolm soovitust. esiteks äh, meie enda sektorile. meil on vaja ja ma olen nõus sellega parendada oma teenuseid ning vastastikususe põhimõtet äh, laiendada ja levitada, sest see on meie organisatsiooni äh, tuumväärtus teiseks, ja see puudutab äh, siseriiklikke ja Euroopa üleseid äh, äh, õigusloojaid, õiglast ja, ja võrdseid tingimusi on vaja selleks, et vastastikused ühingud saaksid tegutseda nii hästi kui võimalik ja kolmandaks, Euroopa tasandil vastastikuseid ühinguid tuleks tunnustada paremini ja siin loomulikult äh, ma kiidan teid Euroopa Parlamendis, sest te juba sellesse usute, aga äh, üleüldiselt peaks neid ühinguid tunnustama, sest tegemist on Euroopa majanduse väga olulise osalisega ja see on, ja seetõttu tänan teid teie tähelepanu eest. aitäh, et te kõneajast kinni pidasite. ja viimasena saab sõna härra Pedro Plekta Silva, kes on AIM-i rahvusvahelise eh, vastastikuste ühingute eh, ühenduse eh, esimees, aga enne kui teile sõna annan, tahaksin vabandada härra Andreki ees, kelle sõnavõttu ma paraku ei kuulnud. Excelentíssima senhora deputada Madame Pervenche Beres, distinta presidente da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais. Äh, head kolleegid, äh, lugupeetud äh, Pervanš Perez, tööhõive ja sotsiaalkomisjoni esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed ja daamid ja härrad. IM-i poolt ning ka isiklikult minu enda poolt tahaksin teid tänada selle eest, et kutsusite meid sellele kuulamisele Euroopa demokraatia kotta selleks, et saaksime esindada neid väärtusi, millest oleme aastate jooksul võidelnud. ning äh, see teema, et vastastikuse ühingu põhikiri äh, tuleks Euroopa tasandil vastu võtta, mulle teeb au seda küsimust siin rääkida, äh, sellest rääkida, jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja. vastastikustel ühikutel on väga suur traditsioon Euroopa sotsiaalsüsteemis ning Euroopa kultuuris. tegemist on Euroopa sotsiaalsüsteemi väga olulise osaga. kui Euroopa on lääne tsivilisatsiooni häll, siis Euroopa sotsiaalmudel on olnud äh, kaasaegsele maailmale eeskujul Euroopa Liit on liit, mis võtab enda hõlma kõik Euroopa riigid, kes austavad demokraatiat, vabadust ning erinevaid heaoluriigi põhimõtteid. liikmesriigid kindlasti rikastavad Euroopa Liitu ning inimene on tegelikult kõikide poliitikate eesmärk ja tuum võttes arvesse kõiki neid erisusi, peab Euroopa sotsiaalmudel vastama äh, kõikidele sotsiaalsetele vajadustele ning sotsiaalsetele ebavõrdluste, ebavõrdsustele. põhiline eesmärk ja võtmesõna on solidaarsus. solidaarsus on meie süsteemi ning Euroopa kultuuri tuum. vastastikused ühingud, nagu te teate, on Äh, sellised ühingud, äh, mis äh, iseeneseregulatsioonil põhimõttel töötavad, tegemist on mittetulundusühingutega ning need on kõigile avatud. mis riskivalikusse puutub, siis tegemist on demokraatlikult juhitud ja suunatud ühingutega ning solidaarsuse läbi neid ka rahastatakse vastastikuste ühingute põhimõte on parandada Euroopa kodanike ja kogukondade elu kaitstes inimeste elutervist ja kodusid. AIM kaitseb sotsiaalkaitse põhimõtet samamoodi ning me esindame rohkem kui sada kuutekümmet miljonit kodanikku üle kogu Euroopa loomulikult me ei tohiks mitte silmist laskma, lasta, et vastastikuse ühingu põhimõte laiendab ka aktiivset kodanike osalust, sellepärast et kodanikud ise tahavad kaitsta iseendid. ja see vastutus iseenda sotsiaalsete vajaduste eest hea seista, oma sotsiaalseid riske juhtida eh, jätkusuutlikul mm, moel, mida me veel Euroopas vajaksime. Euroopa Parlamendi uuring, mis puudutab eh, vastastikuseid ühinguid kahekümne esimesel sajandil, teeb sellise kokkuvõtte, et äh, solidaarsuse, demokraatliku juhtimise ning äh, mitteaktsionäri põhimõttel äh, toimivad ühingud on väga olulised sotsiaalkaitsesüsteemidele see uuring on öelnud, et selleks, et sotsiaalkaitsesüsteemid oleksid jätkusuutlikud ning vastaksid Euroopa Liidu strateegilistele eesmärkidele, on vaja rohkem selliseid majandusosalisi, kes kannaksid sotsiaalset vastutust ning kannaksid hoolt oma organisatsioonide eest. lisaks sellele ütleb see raport veelgi, et vastastikuse ühingu ärimõtet ärimudelit äh, hinnatakse kindlustatute poolt. eriti kriisi ajal on pehmendanud äh, selline ettevõtluse vorm kriisi mõjusid äh, kodanikele. mina ei karda üldse mitte öelda, et meie ärimudel on tõepoolest stabiliseerivaks mootoriks meie majandustesse seetõttu on kriis liikmesriikidele ning Euroopa Liidu institutsioonidele unikaalne võimalus selleks, et vaadata meie ärimudelit kui alternatiivi selleks, et jätkusuutlikult majandusi ning ühiskondi Euroopas arendada. niisiis, vastastikused ühingud mängivad väga olulist rolli sotsiaalvaldkonnas. aga Äh, vastastikused ühingud sobivad ka suurepäraselt äh, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimiseks. aga veelgi enam, ütleksin ma, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia tähendab nutikat, jätkusuutlikku ning kaasavat kasvu. Äh, vastastikused ühingud DNA-s on solidaarsus sisse kirjutatud. see kasv on alati olnud ja alati saab ka olema kaasav kasv Äh, sellegipoolest, nii nagu kolleegid juba on öelnud, siis Euroopa äh, ühisrajatis äh, on kõrvale heitnud ja ära unustanud vastastikused ühingud. meie mudelit, meie mudelile ei pöörata tähelepanu ei Rooma, Maastrichti ega teistes õigusalastes või aluslepingutes. see tähendab seda, et mitmeid põhjuseid Äh, on selleks, mikspärast vastastikused ühingud piiriüleselt oma kindlustusteenuseid pakkuda ei saa. nii et äh, nii, nagu eelkõnelejad on öelnud, äh, vastastikused ühingud on Euroopa poolt jäetud märkamata. aga vastastikused ühingud vajavad ja väga vajavad Euroopa õigusalast raamistikku, mis lubaks neil töötada ja tegutseda Euroopa tasandil miks, kui sellist õigusalast äh, instrumenti ei ole, siis kuidas on võimalik, et vastastikused ühingud saavad äh, pakkuda oma teenuseid riikides, kus sellist äh, mudelit ei eksisteeri? ainult õiguslik raamistik võimaldab vastastikustel ühingutel öö, oma osa täita öö, ühisturul ning sellest ka omad hüved saada. kui öö, vastasel juhul saab ühisturust ainult Mirage ning need, kes Äh, kes teavad Euroopa meistrite liigat, siis äh, me räägime selles liigas ainult kahest osapoolest, äh, mis saavad tegutseda. nii et meil on vaja kindlasti sellist Euroopa õigusakti, mis võimaldaks kõiki vabadusi ära kasutada ning võimalus oleks ka nendel, kes on praegu piirangute tõttu ühisturult kõrvale lükatud. ja see ei ole võimalik ilma Euroopa ülese põhikirjata. Äh, kui põhikirja ei ole, siis tähendab see meie jaoks väga ebavõrdset konkurentsi, äh, eriti just õiguslike takistuste tõttu, mis Solventsus kahes on kirjas. Äh, geograafilise ulatuse laiendamine on väga-väga oluline, kui me tahame vastata Solventsus kahe nõuetele, eriti mis põhi, eriti mis sisaldab siis omakapitali nõuet. niisiis, lugupeetud parlamendiliikmed, kui vastastikused ühingud eksisteerisid enne Euroopa Liitu, kui need on Euroopa kultuuri osaks, siis meil peaks olema julgus selleks, et toetada selliseid pika traditsioonilise, pika traditsiooniga Euroopa ühinguid, anda neile võimalikud õiguslikud äh, tööriistad ning võimaldada neid äh, ennast kogu Euroopas arendada kui me sedasi käitume, siis pole kahtlustki, et Euroopa sotsiaalmudel tugevdatakse ning Euroopa kultuur ja pärand saab tugevdatud. kui ei, siis kahjuks on väga kurb mul öelda, aga osa Euroopa kultuurist, väga oluline osa selle institutsioonidest eh, saavad nõrgendatud ning lõpuks kaovad ja ei saa olema vastastikused ärgem unustagem, et Euroopa oli ja on endiselt ehitatud üles mitmekesisusele ning mitmekesisus on selle rikkus. suur tänu! aitäh! suur aitäh meie kolmele eksperdile. proua Pastuse raporti jaoks on väga väärtuslik ära kuulata teie seisukohad ja nüüd alustame arutelu. kõigepealt saab põn-, äh, sõna proua Harkin ja siis härra Serkas. aitäh ning aitäh meie kolmele kõnelejale. Teie sõnum oli väga selge, aga mul on äh, siiski veel mõned küsimused äh, ma pööraksin tähelepanu eriti viimasele kõnelejale, kes rääkis Euroopa Demokraatia Kojast. ma oleks väga soovinud, et mõned kolleegid oleks kohal ja oleks kuulnud teie sõnavõttu ja te kõnelesite Euroopa sotsiaalse mudelist, mille poole me siin komisjonis pürime. ja on väga oluline, et keegi vähemalt hindab seda, sest et väga paljudel muudel juhtudel seda eriti ei väärtustata mul on viis küsimust ja nad on äh, suunatud erinevatele kõnelejatele. kõigepealt mitmekesisuse küsimus. mina tahaksin äh, äh, küsida, et kuna on olemas väga erinevad mudelid erinevates liikmesriikides, siis kas te saaksite anda soovitusi, kus meie oma ettepanekutega peaksime olema ettevaatlikud, et me soovimatuid tagajärgi ei põhjustaks, sest arvestades sellist suurt mitmekesisust, võib-olla me oleme kursis mudelitega mõnes liikmesriigis ja seega me võib-olla arvame, et üks lahendus sobib kõigile ja tihtipeale Euroopa seadusi just nimelt sellise lähenemise pärast kritiseeritakse. siis äh, Massifi esindaja, te kõnelesite ühinemistest ja sellest, kuidas te üritasite vältida vastastikust ühingute kadumist. võib-olla te natukene täpsemalt räägiksite, mida te mõtlesite äh, Te rääkisite kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, kuidas peaaegu kolmsada vastastikust ühingut on kadunud, et kas need asjad jätkavad samas tempos äh, ja millised on need probleemid, mis sellega seoses vastastikustele ühingutele tekivad? üks teie kolleegidest mainis ju ka seda kolmas küsimus on teisele kõnelejale, kes äh, rääkis sellest, et te katate vajadusi, mida mujal te ei kaeta. kas äh, on siin ka võib-olla äh, probleem, et erasektor võib-olla tõmbub teatud kindlustusliigidelt eemale, kas see mõjutab kuidagi teie ärimudelit, teie kasumeid? neljas küsimus puudutab Äh, konkreetsed vastastikuse ühingute mudelid, millega mina olen tutvas, tuttav Iirimaal, need on nõndanimetatud krediidiühingud, need on levinud väga paljudes riikides, aga mitte igal pool. üks probleem, mis on tõstatunud, on see, et finantskriisi tõttu ja hooletu käitumise tõttu väga paljude, väga paljude finantsinstitutsioonide hooletu käitumise tõttu on sellised äh, organisatsioonid nagu need krediidiühistud, äh, mis tegelikult ei mänginud üldse mingit rolli selles, äh, mis toimus, on sellest siiski väga tugevalt mõjutatud, nii et, et ma tahaksin küsida, et kas teid mõjutab mingil määral need uus, need uued õigusaktid nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil ning ja majanduskriisi tingimustes, mille eest teie loomulikult ei vastutanud ja viimane küsimus. Solventsus kaks, seda mainiti paaril korral ning tahaksin veel kord küsida, kas teil on veel mingeid probleeme praeguste Euroopa Liidu õigusaktidega, ma tean, et solventsus ei ole otseselt meie komisjoni pädevuses, aga siiski tahaksin kuulda teie seisukohti selles küsimuses, aitäh. härra Serkas nüüd aitäh. mina kõnelen sotsiaaldemokraatide nimel ning äh, tahaksin äh, siin kokku siduda mitmeid mõtteid äh, proua Tsipelilt, meie fraktsiooni raportöörilt see teema on meile väga südamelähedane ja mina isiklikult alustasin oma karjääri juristina just ühes äh, vastastikuses kindlustusühingus ja nad meeldisid mulle väga äh, nii professionaalses kui ka isiklikus mõttes. nagu ma ütlesin, see, see lähenemine, mis vastastikuse ühingute taga on, riskide jagamine ning äh, Eh, võimaluste suurendamine. Eh, nii et, et eh, see on tõesti väga oluline põhimõte ja sellest põhimõttest olen ma lähtunud ka oma poliitilises karjääris ka siin Euroopas. Euroopa tähendab just nimelt riskide ühendamist ja võimaluste suurendamist. ja kui me selle eesmärgi silmist kaotame, siis me näeme, mis juhtub me näeme, millises olukorras mõned meist praegu on ja millises olukorras me kõik oleme, kui me seda riskide ühendamise ja üksteise aitamise vaimu ei taasta. nii et, et nii palju siis sellisest üldisest filosoofilisest taustast, me kõik oleme inimesed ja kollektiivis peitub jõud, kollektiiv aitab meil ellu jääda sotsiaaldemokraadid eh, toetavad neid väärtusi, mis eh, selle teema juures kaalul on. ning me tahaksime eh, võidelda sellise rünnakuga, mis justkui toimub ja selle vastu, selle vastu, et vastastikuste ühingute jaoks õigusakte ei ole. nii et, et võib-olla tuleksin tagasi mõne küsimuse juurde, mis puudutavad meie tulevist tööd, mis puudutab nüüd riskikapitali organisatsioone ja seda, et neil on vaja kapitali, siis milline on see peamine oht, mida me peame silmas pidama, kui me kõneleme vastastikuse ühingute õigusaktide kadumisest, millised on probleemid raamatupidamise tasandil, haldustasandil, mis on teie jaoks kõige peamine, teie peamine oht teie eksistentsile? ma ei taha olla väga, liiga negatiivne, aga ma arvan, et me peaksime mõtlema või ma tahaksin kuulda ka teie seisukohti, et mida meie peaksime teie arvates tegema, et teid kaitsta mida meie parlamendisaadikutena teie heaks teha saame, mida me saame teha selleks, et edendada neid väärtusi, mis on kallid teile ja mis on kogu Euroopa ettevõtmise aluseks. enne kui ma annaksin äh, keegi rohkem äh, sõna ei soovi, ka mina olen ennast kõnelejate nimekirja pannud ja tahaksin kolmele esinejale esitada mitmeid küsimusi. kõigepealt kõigile teist. kas te igaüks võiksite lühidalt äh, Äh, tuua välja kolm põhjust, miks on vaja Euroopa vastastikuste ühingute põhikirja. Äh, millised on teie seisukohad? teine küsimus, kas te võiksite äh, mainida kolme asja, kolme konkreetset asja, et mida oleks vaja siis, kui me sellise põhikirja välja töötame, millised oleks need kolm prioriteeti, millele tuleks äh, keskenduda, millised on need kolm peamist takistus, mis takistavad siis äh, praegu äh, vastastikuste ühenduste loomist Euroopa tasandil ning härra Bosniak, äh, teile tahaksin esitada konkreetse küsimuse, te ütlesite, et vähemalt kui ma teist õigesti aru saan, tuleb parandada asju ka väljaspool seda põhikirja Eh, selleks, et vastastikused ühingud saaksid teenida Euroopa kodanikke, eh, pakkuda neile eh, teenuseid. mida siis on vaja teha lisaks sellele põhikirjale ning seejärel niisiis ma lisaksin veel, et kui me kõneleme Euroopa põhikirjast, Äh, siis me teeme seda paljus, paljudel põhjustel. Äh, komisjonil on äh, määruse või, või direktiivi eelnõu. ja tahetakse välja selgitada, milline oleks õigusaktide mõju sellele sektorile Eh, see võimaldaks eh, meil eh, konsolideerida neid alternatiivseid mudeleid ja ma arvan, et üks argument, mis on selle põhikirja kasuks, ja ma arvan, et härra Pedro Black de Silva oli see, kes seda mainis, kui vastastikused ühingud näiteks tahavad tegutseda teises riigis kui nende päritoluriik, siis tekivad probleemid mulle öeldakse, on öeldud, et mõned vastastikused ühingud äh, aga tegutsevad väljaspool ilma igasuguste probleemideta. nii et, et äh, võib-olla te peaksite siiski äh, üritama ka sellele küsimusele vastata, nii et, et ja ma loodan, et ei unustaks ära minu peamisi küsimusi. ja nüüd annan sõna veel esitada küsimusi ka proua Pastosele aitäh. ma olen väga rahul sellega, mida me täna ekspertidelt ja kolleegidelt kuulsime äh, tahaksin teid kõiki teie äh, sõnavõttude eest tänada, samuti tahaksin teid tänada nende muudatusettepanekute eest, mida te võib-olla esitate. tänastest ettekannetest Äh, võib-olla jäi kõlama mõte, et vastastikused ühingud äh, lähtuvad solidaarsusest. Nad on meie Euroopa sotsiaalmudeli alustaladeks äh, seetõttu on tõesti mõttekas üritada ühtlustada või lähendada õigusakte erinevates liikmesriikides, leida sellised Äh, ühised jooned ning võib-olla siin tõstatuvadki sellised suhteliselt delikaatsed probleemid, nimelt millega me peaksime tegelema ja kuidas äh, selle kohta esitasid kolleegid ka ekspertidele küsimusi, mis on see ühisnimetaja, mis meil siin Euroopa õigusaktides peaks olema. Äh, see on küsimus ekspertidele, nii et, et milline on see äh, ühin-, ühisnimetaja, millega me siis äh, tulevastes õigusaktides peaksime arvestama? et me ei seaks ohtu olemasolevat vastastikuste ühingute mudelit ning millised oleksid eelised, kui meil selline ühisnimetaja oleks? kuidas see mõjutaks vastastikuste ühingute tegevust? kas eh, on oluline, et ollakse kodanikele lähedal või on oluline siseturu kvaliteet ja ka täiendavuse küsimused, kuidas, eh, kuidas vastastikused ühingud just tegutsevad võrreldes näiteks avalikule ja erasektorile tervishoiu, transpordi, haridus ja muudes valdkondades? veel üks küsimus, eh, mis ta võiks esitada, on just nimelt argument eh, Euroopa põhikirja vastu. nimelt eh, tegemist on asjaga, mida mõnedes liikmesriikides ei ole ning seda argumenti on kasutatud Euroopa põhikirja blokeerimiseks Äh, nii komisjonis kui ka nõukogus. nii et, et ma tahaksin teada, mida eksperdid arvavad. Äh, sel äh, õigusaktide puudumisest kui argumendist Euroopa tasandil õigusakte selles vallas harmoniseerida. aitäh! niisiis, vastame samas järjekorras, härra Andrek kõigepealt. aitäh! üritaksin vastata mõnedele küsimustele, sest kõigile vastata oleks raske. mitmekesisus kui takistus vastastikuse ühingute tege-, tegevusele. ma arvan, et meie töö tõestab vastupisimust, tegemist on rikkuse allikaga nüüd, kas äh, ma üritan vastata esimesele küsimusele, millised on takistused? nagu me aru saame, vastastikused ühingud mõnedes riikides on väga sügavalt juurdunud juba, teistes riikides, nagu juba proua raportöörgi ütles, et ei ole mitte midagi. Need, et meil ei oleks vaja sellist piiravat raamistikku, Äh, vaid me peaksime pöörama lähe-, tähelepanu väärtustele ja minu jaoks on väärtuseks äh, kohtlemise võrdsus, juhtimine, lähedus, niisiis äh, nii et me peaksime säilitama sellise juhtimise vaimu, samuti on meile vaja võrdset kohtlemist ning lähedust ja me peaksime katma neid sotsiaalseid vajadusi Äh, seda me võib-olla unustame vahepeal ära. Äh, nimelt vastastikused ühingud äh, maksavad selle, just võtavad enda kalla need valdkonnad, kust riik tagasi tõmbub, näiteks tervishoid ja, ja, ja mis ei huvita ka erasektorit, kuna nad ei ole liiga tulu, tulemuslikud, tulusad. nii et, et meil on olemas äh, omamoodi nii-öelda augutäite roll. nii et, et ma arvan, et äh, kui me kõneleme siin raamistikust, siis tuleb arvestada kohapealsest reaalsusest ja samas lähtuda teatud põhimõtetest, mis meil on kõigil ühised. nüüd äh,, nüüd see, äh, ma juba rääkisin, et see süsteeme, mis me välja töötasime, me, me oleme paljude uuringute põhjal tõestanud, et, et, et selline äh, põhikiri on vajalik ja see ei tekita mingit vastuseisu kelleski. Äh, ma arvan, et võib-olla ma selgitasin oma sõnavõtus halvasti Äh, milli-, mis, milline ettevõte see on, tegemist on just nimelt nii-öelda ettevõtete ühendamise vahendiga, äh, kus me lihtsalt ühendame teatud tegevused, teatud projektid. erinevalt teiste vahe, teistest vahenditest, mis meil võimaldavad teatud tegevusi ühendada Äh, äh, saame me selle teise mudeli läbi rahastada ühiseid projekte, need, et äh, tegemist on just nimelt erinevate ühtsus, üksuste lähendamisega. nii et, et ei saa öelda, et meil oleks siin üha rohkem ja rohkem ühinemisi. kui soovite, loomulikult võin siin veel täiendavaid elemente mainida. me nüüd vastastikuse ühendus, ühingute arvu vähenemine äh, äh, ei ole mitte vähenenud nende liikmete arv, vaid, vaid tihtipeale on siis tegemist just äh, nii-öelda liitumistega äh,, sellepärast et äh, Solventsus kaks direktiiv äh, näeb ette et äh, muul, muul moel need vastastikused ühingud äh, teatud äh, ülesandeid täita ei saa. ning ma, ja ma ütleksin, et näiteks nende ühinemiste läbi me siiski säilitame töökohad. ja ma tahaksin öelda, et meie sektor äh, on loonud viimastel aastatel palju, palju rohkem töökohti kui ülejäänud traditsioonilised sektorid. nii et, et niisiis ma tahaksin siis veel kord korrata, et meie, meie oleme töökohti loonud, vähemalt Prantsusmaal ja ma tean, et olukord ei ole sugugi selline nendes riikides, kus need vastastikuste ühingute arv on vähenenud või neid ei ole. Te siin viitasite näiteks Iirimaa juhtumile. Euh, aitäh, äh, härra Bosniak. aitäh küsimusi, millele vastata on tõesti palju ja ma teen kiiresti mitmekesisuse. üks olulisemaid mitmekesisuse tegus, tegureid on vastastikuste ühingute õiguslik raamistik ja nende õiguslik ajalugu ning sealt tulenevalt ka nende traditsioon ja arusaam iseendast mõnedes liikmesriikides on vastastikuste kindlustusseltside Äh, ühing sama, mis puudutab äriühinguid. Äh, tegu on äriühingutega, mis võivad siis ka kindlustusteenuseid osutada. mõnedes äh, riikides on seadused väga tihedalt seotud äriühingute õigusega. Prantsusmaal on jällegi olemas täiesti omaette õiguslik raamistik, Itaalias vastastikused kindlustusühingud on tsiviilõiguslikud ettevõtted et ja arvestades neid ajaloolisi erinevusi, on meil ka erinev arusaamine sellest, mida vastastikune ühing tähendab ja mis meie jaoks kõige olulisem on, me oleme vastastikune ühing sellepärast, et solidaarsust rõhutatakse. aga kas eh, see tähendab, et ollakse sõltumatud, et teised ei saa meid üle võtta või on roll sotsiaalses mudelis eh, või selles, et me ei taotle eh, peaasjalikult kasumit. nii et on täiesti mõistetav, et mõned riigid kardavad, et nad kaotavad oma selle rahvusliku eripära miks nad, mida nad kardavad, nad kardavad, et Euroopa võtab nad üle ning Äh, kuigi meil on siin äh, väga palju erinevaid režiime, süsteeme Euroopas kui Euroopa tasandil, äh, aga neid asju arutatakse, siis kardetakse, et et see kõik hakkab mõjutama seda, mis riigis toimub, et kindlustusseadusi hakatakse muutma ja me teame juba mõnedes riikides rahandusministrid tõesti tahaksid kasutada võimalust ja muuta vastastikuste õigu-, ühingute õiguslikku raamistikku oma riikides Äh, kas siis positiivsemaks või negatiivsemaks äh, ja äh, mõnedes riikides lihtsalt ollakse skeptilised eh, selliste eh, mittekapitalistlike finantsteenuste osutajate suhtes. Solventsus kaks, enamik vastastikuseid kindlustajaid on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted. peamine probleem Solventsi, Solventsus kahega on siis eh, suuruse probleem, mitte õigus, probleem, mitte õigusliku äh, õiguslik probleem mina räägin praegu just nimelt äh, väikeste ja keskmise suurusega kindlustajate nimel, proportsionaalsus on siin probleem. teiseks, äh, võib-olla kontsernide küsimus äh, Skami mõiste juurde võib-olla ma ei hakka praegu tagasi tulema, aga see kontsernide küsimus Solventsus kahes ei ole rahuldavalt lahendatud. härra Serkas äh, Äh, tahaksin teid tänada selle eest, et te toetate neid väärtusi, mis on kaalul, jah, tõepoolest, väärtused on äh, siin tõesti kaalul ja see puudutab nii äh, väga paljusid vastastikuseid ühinguid ma arvan, et me kõik oleme rõhutanud, kuivõrd oluline on, et neid äh, väärtusi toetatakse finantsteenuste sektoris ning ma olen tänulik teie toetuse eest. tulles nüüd tagasi äh, proua esinaise küsimuste juurde. nii palju, kui ma aru saan, äh, siis peamine põhjus, miks põhikirja on vaja Äh, ja see järjekord võib-olla, milles ma neid esitan, ei ole võib-olla just kõige parem. Äh, kõigepealt meil on vaja seda Euroopa tasandil tunnustamist ja kohe tulen tagasi selle juurde, millest rääkis proua Pastos. tunnustamine, siis piiriülese tegevuse hõlbustamine. Äh, ma mainisin peamise takistuna kartust, et lihtsalt surutakse mingi regulatiivne või juriidiline vorm peale ning mõningates liikmesriikides ütlevad selle sektori esindajad, et, et ei ole vaja äh, meil üldse neid siseturuvabadusi ning ja siit piiriülesuse aspekt ja proua Pastuse küsimus, aga ka teie küsimuse juurde, proua Peres. meie sektor äh, üritab leida võimalikke tasandusi Euroopa Liidu tasandil mõningatele nendele probleemidele, millele ma tähelepanu juhtisin ja te küsisite täiesti õigesti, et kas neid küsimusi on võimalik lahendada põhikirja läbi nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, need küsimused, millele ma tähelepanu juhtisin, on paljudele ühised. probleem on lihtsalt lähenemises, kuidas neid laheneda ja seda me praegu Amitšes äh, arutame. siseturg. ma tunnistan, et äh, äh kindlustusseltside jaoks jah, äh, see piiriülene võimalus avab teatud äh, võimalusi, äh, kuigi kõiki neist ei saa vastastikused ühingud väga hõlpsasti kasutada ning kui me tuleme nüüd Euroopa mõõtme juurde, ja selle vastastikuste ühingute mudeli viimine lii,, viimiseni liikmesriikides, kus seda ei ole, siis ma ei ole leidnud küll mingit vastuseisu vastastikuse ühingu põhikirjale nende riikide poolt, kus selliseid ühinguid ei ole, nad lihtsalt ei tunne selle vastu huvi. Nad on rohkem kõhklusi ja skeptitsismi on just nimelt nendes riikides, kus on väga tugevad vastastikused ühingud, mis leiavad, et nad ei ole piisavalt esindatud et nendega ei ole piisavalt arvestatud selle põhikirja koostamisel komisjon äh, koostas äh, midagi taolist kakskümmend aastat tagasi ja veel ka viis-seitse aastat tagasi. veel üks äh, märkus Omnibus kahe kohta, mis puudutab samuti Solventsus kahte. meie arvates on seal väga palju protektsionistlikke seisukohti, et kindlustus on avatud Euroopa ühistustele ainult nendes riikides, kus see neile juba täna on lubatud sellest rääkis proua de Bastos ja ma kardan, et täpselt samamoodi läheks, kui vastastikused ühingud üritaksid tungida näiteks nendele turgudele, kus vastastikuseid ühinguid ei ole. nii et, et siis peaks selle probleemiga tegelema. aitäh, et nii ja aitäh, et nii kaua lasite mul kõnelda E vou tentar concluir em português, que é minha língua. Minha... esimees, ma alustasin portukeeles ja üritan ka lõpetada portugali keeles oma emakeeles. siin on tõstatatud nüüd mitmeid küsimusi, vastan neile. tähendab, need küsimused on äh, esitatud eraldi, aga nad on omavahel seotud. kõigepealt vastastikused ühingud on osa Euroopa sotsiaalmudelist. me alustasime liidus väiksema hulga riikidega, nüüd meil on kakskümmend seitse riiki juba, kui ma ei eksi ja mitte kõik nendest kahekümne seitsmest ei kasuta samasugust äh, sotsiaalmudelit. kui me soovime kaasavat Euroopa Liitu, siis tuleb investeerida poliitikasse, mille aluseks on solidaarsus ja siin mängivad olulist rolli vastastikused ühingud. kui me soovime sotsiaalkaitse ja solidaarsuse mudelit äh, eksportida ka riikidesse, kus äh, seni seda ei ole, siis äh, olulist rolli mängivad vastastikused ühingud. tekib küsimus, et miks äh, peaks äh, selliseid kogemusi laiendama teistesse riikidesse. eks sellepärast, et äh, ühingud äh, põhinevad solidaarsuse põhimõttel ja me peame seda ideed laiendama teistesse riikidesse, nad on osa laiemast pildist. meil on juriidilised äh, nõudmised, äh, kapitalinõuded, äh, millega me ühingutena silmitsi oleme ja kui me tahame toimida turgudel, kus on teistsugused nõudmised, siis praegu teistes riikides tegutsevad ühingud tõesti vajavad seda Euroopa Liidu tasandi põhikirja, et nad saaksid tegutseda edukalt väljaspool oma koduriiki, et nad äh, saaksid äh, koguda kapitali, tagada stabiilset arengut ja niimoodi me tugevdaksime ka solidaarsust erinevate riikide vahel. Teie komisjoni kaks liiget esitasid küsimuse selle kohta, et miks on vastastikustel ühingutel vaja põhikirja. ja ma usun, et esimene kolleeg, kes sõna võttis, ka mainis seda. vastastikused ühingud äh, tegutsevad teistes riikides, aga juriidilised süsteemid riigiti on erinevad ja siis on äh, vastastikused ühingud äh, silmitsi teatavate riskidega Neid riske on äh, toonud välja ka uurimus vastastikused ühingud kahekümne esimesel sajandil, mille tellis Euroopa Parlament. kui ühingud äh, kolivad oma tegevust äh, ka teistesse liikmesriikidesse, siis nad on silmitsi teistsuguste juriidiliste mudelitega ja nad võivad kaotada oma põhijooned oma iseloomu ja see ongi see peamine risk, millega me silmitsi oleme. nii et meil tuleb äh, võidelda põhiseaduse nimel, mis, äh, vabandust, põhikirja nimel, mis tugevdaks Euroopa sotsiaalmudelit. me oleme ju kõik osalised ühtsel turul me võiksime tõesti kaotada oma olemuse, et siin on tegemist äh, ühingute jaoks tõesti elu ja surma küsimusega. loomulikult ühingud erinevad teineteisest riigiti. ma ei saa sellest äh, kõrvale vaadata, aga põhikiri võiks äh, olla lisaelement või lisavahend lisaks riiklikule seadusandlusele, mis lihtsustaks ühingute toimimist Euroopa Liidus igal pool täna? suur aitäh nende väga selgete väidete eest, mis toetavad üle-euroopalist põhikirja. esitaksin ühe täiendava küsimuse. kas teile tundub, et need küsimused, mis praegu aru, arutelul on, kas meil oleks vaja tegutseda või läheneda nendele küsimustele radikaalselt teistsugusel alusel. aga ma ei taha siin arutelu uuesti alustada, ma arvan, et siin on võib-olla äh, poliitilise tahte mobiliseerimine, mis peaks võimaldama meil edasi liikuda ja ma arvan, et me kõik saame anda äh, oma panuse proua Pastose raportile ja nii anname õiguskomisjonile äh, siis tuginedes ka nendele uuringutele, mis möödunud aastal läbi viidi, äh, edendada seda siis mõtet, mis puud-, on seotud siis solv-, solventsus kahega, kui ka sellega, et majanduskriisi tingimustes on siiski äh, Äh, need vastastikused ühingud väga olulised, aga võib-olla proua Pastus soovib veel asja kokku võtta. aitäh! lihtsalt äh, tahaksin tänada veel kord eksperte ja samuti saadikuid, kes sõna võtsid sellel kuulamisel. me oleme kõik jõudnud sama järelduseni, nimelt selleni, et meil on vaja Euroopa tasandil õigusakte, mis äh, et meil on vaja e, Euroopa vastastikuste ühingute põhikirja, et me saaksime säilitada selle solidaarsuse ja demokraatia vaimu, mida vastastikused ühingud esitavad ja samuti anda hoogu e, meie siseturule ning saaksime äh, jõuda sellele sektorile uud, uude etappi ja seda just ajajärgul, kui Euroopa vajab rohkem solidaarsust, kui me seisame silmitsi selliste väljakutsetega nagu sotsiaalne kaasamine, sotsiaalne kaitse. nii et, et see on see sõnum, mille me peaksime andma edasi Euroopa Komisjonile me ei soovi mingit tohutut põhikirja, me soovime sellist miinimumharmoniseerimist äh, Äh, ja siis liikmesriikide oma õigusaktid saavad äh, sellega arvestada ja me ei hakka äh, ajaloolist tausta siin eirama. aitäh! tuletan meelde ajakava proua vastuse raporti osas. muudatuste esitamise tähtaeg on üheteistkümnenda juuli kella kaheteistkümneni. arutelu komisjonis peaks toimuma kaheksateistkümnendal septembril. niisiis tänan kõiki kõiki äh, osalejaid, tänan meie kolme külalist äh, ning loomulikult meie uks on alati avatud. Äh, kui teil on konkreetseid ettepanekuid, konkreetseid sõnumeid, mm, niisiis niisiis äh, ettepanekuid seoses selle algatusraportiga ja ka komisjoni tulevuse ettepanekuga. niisiis, me oleme ammendanud selle päevakorrapunkti ja nüüd läheme punkti neliteist juurde, mis äh, tähendab, et me anname sõna härra Kuusale äh, selleks, et vaadata läbi muudatusettepanekud Äh, mida oli nelisada nelikümmend neli. Need puudutasid tema raportit siis ühine strateegiline raamistik ühtekuuluvusfondide osas ja härra raportöör, teil on sõna. köszönöm, elnök asszony! Äh, aitäh! Äh, alustaksin sissejuhatuseks statistikaga. meil on väga palju muudatusettepanekuid ning me üritasime kokku panna kompromissmuudatusi. Äh, mul on hea meel selle üle, et täna ma olen saatnud variraportööridele juba ära ettepanekud Äh, vabandage, äh, mul on tõesti väga raske, sest ümber minu räägitakse ja see häirib mind, ütleb kõneleja. niisiis, ma palun, kes soovivad saalist lahkuda, palun tehke seda vaikselt ja oma eravestlusi pidage ka väljaspool. niisiis, härra raportöör, te võite jätkata. aitäh niisiis ma jätkaksin oma sõnavõttu ja ütleksin, et äh, me oleme saanud äh, väga palju muudatusettepanekuid, äh, nagu juhataja ütles ning me oleme üritanud siis koostada kompromissid ja täna me saatsime need ka ära, meil on viiskümmend viis kompromissi, mis saatsime siis variraportööridele. tahaksin teatada, et Eh, see on need viiskümmend viis kompromissi hõlmavad sadat kuutkümmend viit muudatusettepanekut. nii et siis eh, eh, teie ees on tõesti väga kogukas te tekst, mis näitab, et meie komisjon tõesti tunneb väga suurt huvi selle sotsiaalse tasandi vastu ning me üritame parandada siis äh, tööliste elutingimusi ning äh, me oleme siis suutnud äh, luua nüüd viiskümmend viis kompromissmuudatusettepanekut, aga loomulikult ma ei ole veel kohtunud kõigi variraportööridega. ma ei usu, et me saame siin mingi tugeva vastuseisu osaliseks ma arvan, et meil seisab veel ees eh, innukas töö üksikasjade paikapanemiseks. Eh, lisaks muudatusettepanekutele eh, on meil teha veel midagi väga olulist, me oleme kaasseadusandjaks. regikomisjon on siin juhtkomisjon aga neli fraktsiooni on siis esitanud muudatusettepanekuid ning need neli muudatust, mis esitati fraktsioonide poolt, ähm, äh, siis esindavad äh, üheksakümmend seitset lehekülge. nii et, et äh, me oleme siis võrrelnud kõiki neid ettepanekuid ja üritanud siis välja selgitada, millised on erinevused nende ettepanekute vahel. järgmisel nädalal toimub mul kohtumine variraportööridega ning ma loodan, et me siis äh, saame siis äh, eriarvamused lahendada ja nüüd ootan huviga kolleegide seisukohti. härra Priotov Sí, gracias, presidenta. Yo también estoy de acuerdo con, con el señor Cosa de que tenemos... suur tänu, esimees. ka mina olen nõus sellega, mida ütles härra Kuusa. me peame kõik eh, pingutama, et võimalikult palju kompromissettepanekuid sõlmida, see on väga oluline. me peame jõudma kokkuleppele praeguse hetkeni mul ei ole olnud võimalust lugeda läbi kompromisse, mida raportöör välja pakub, aga oluline on igal juhul see, et me saadaksime tööhõivekomisjonist välja selge signaali, et meil oleksid äh, selged põhijooned äh, siin raportis paika pandud, me oleme praegu silmitsi äh, tõesti suurte muutustega fondide maastikul. me rääkisime siin tööhõivekomisjoni sotsiaalfondi tulevikust. oluline on, et äh, fondid oleksid tõhusad, eesmärgistatud ja vastaks nende sektorite nõudmistele, mida nad peavad katma. peame kindlasti edendama ka ühtekuuluvuspoliitikat, sellepärast et äh, selles valdkonnas on palju vajakajäämisi. fondi on kasutatud seni tõesti väga erinevatel eesmärkidel oluline on, et me omas komisjonis äh, siin oleksime ühel häälel ning et me ei alluks äh, nii-öelda väljapressimispoliitikale. soovime ju makromajanduslikult kasulikku poliitikat, äh, mis täidaks nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid eesmärke ma usun, et ühtekuuluvusfondiga on seotud mitmesuguseid riske, aga on ka mitmesuguseid äh, aspekte, mis meid ühendavad lisaks eriarvamustele. minevikus oli olulise tähtsusega strateegiline raamistik. me peaksime ühe, ühtekuuluvusfondi kasutama tõhusamalt regionaalkomisjon ja ka raportöör on arvamusel, et meil on vaja suuremat tõhusust, loomulikult me kõik soovime seda, aga suuremat tõhusust saavutame me ainult siis, kui on võimalik rakendada parlamentaarset kontrolli, kui me oleme väga konkreetselt kaasatud. me peame seadusandlust koos välja töötama eile kirjutas äh, raportöör, et äh, arvestades praegust sotsiaalset olukorda, tuleb erilist tähelepanu pöörata tööpuudusele, just noorte tööpuudusele ja seda nii äh, ühtekuuluvusfondi raames kui ka teiste fondide raames, nii et mitte ainult sotsiaalfond, vaid ka ühtekuuluvusfond võivad kaasa aidata tööhõive edendamisele tööle peaks olema prioriteetne nende fondide kasutamisel on ju kodanike jaoks prioriteetne teema, et lahendada tööpuuduse probleem kogu Euroopa Liidus. edasi, mis puudutab strateegilisi reservatsioone, tõhusust, siis meie pakkusime välja kustutamist, sellepärast et see ettepanek endaga midagi kaasa ei too. komisjoni poolt välja pakutu see tingimuslikkus on riskantne, me peaksime ju pöörama tähelepanu bürokraatia vähendamisele, loomulikult on kodanikel ja valitsustel omad õigused, aga see tingimuslikkus on väga oluline, see viidi sisse erinevatel põhjustel, meil on vaja kindlasti tõhusust, strateegiat äh, ja need aspektid tuleb üle võtta ka ühtekuuluvuspoliitikasse oluline on tähelepanu sel-, pöörata sellele, et meil halduskoormus ei kasvaks, sellepärast et kui halduskoormus suureneb, siis äh, me ei saavuta soovitud ja me pakkusime siin välja kustutamise. lõpetuseks. oluline on saata välja teatud äh, sõnum äh, tõmmata teatud selged ähm, jooned, panna paika põhiline. aga me kindlasti ei tohiks äh, langeda sellesse lõksu, et seoses ühtekuuluvusfondiga süveneme me rahastamise aruteludesse, komisjon pakub ju fondi äh, ümberkujundamist äh, siin välja. ja see ettepanek üleüldse on üks lõks. kui me soovime pidevat äh, poliitikat äh, noorte tööpuuduse vastases võitluses, siis me ei saa kasutada vahendeid, äh, mis meil see aasta võib-olla on, järgmine aasta võib-olla enam ei ole, vaid meil peaks olema pidev rahastamine uue programmi raames. ja ühtekuuluvusfondis on meil ka vastav äh, eelarvepoliitiline raamistik. nii et meil on vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat äh, tugevate suuniste eesmärkidega, tänan proua Morin Chartier, palun. Äh, aitäh. kõigepealt tahaksin tänada härra Koosat tehtud töö eest. tegemist on väga olulise raportiga, sellepärast et äh, see raport äh, on nii regikomisjoni pädevuses, vaid ka, aga ka meie pädevuses ähm, ja on seotud sellega, mida, selle tööga, mida me teeme Sotsiaalfondi osas, nii et, et meil on vaja äh, samaaegselt koordineerida kõiki neid erinevaid raporteid, mõned punktid on minu jaoks äärmiselt olulised, mida selles raportis tuleks mainida. kõigepealt esimene asi, mida tahaksin, tahtsin rõhutada paljude muudatustega, on sotsiaalpartnerite kaasamine, äh, poliitiliste valikute tegemisel, sellepärast et mulle näib, et äh, kohalik poliitika äh, projektid on tõhusamad, kui meil on sotsiaalpartnerid kaasatud kui meil on kaasatud erinevad partnerorganisatsioonid eh, Euroopa Sotsiaalfondi projektidesse. teiseks, üks põhitähtsusega punkt on selle kahekümne viie protsendi austamine, mis on siis ühtekuuluvusfondist ette nähtud sotsiaalfondi jaoks. nii et, et see on üks punkt, mille, mida me kõik peame toetama Äh, täna hommikustest äh, aruteludest saadik. Äh, täna hommikul ma ütlesin, et sotsiaalpoliitika, sealhulgas siis ka regionaalarengu fond, mille kohta öeldi, et võib-olla üks osa sellest läheb ka sotsiaalpoliitikale nüüd kolmas punkt, mis on samuti väga oluline, on haldusliku poole lihtsustamine kõik, kõige selle lihtsustamine, mis puutub nende, selle fondi vahendite kasutamisega ning neljas punkt, äh, millel tahaksin peatuda, on see, et meil ei ole lihtsalt vaja mainida äh, hariduspoliitikat. me peaksime rõhutama ka äh, kutsealase väljaõppe rolli selleks, et kõik need projektid hästi toimiksid. igatahes tahaksin härra Koosale öelda, et ma olen valmis äh, äh, koostööks, et me äh, näiteks seostaksime need raportid, mida teie kirjutate ja minu sotsiaalfondi teemalise raporti. proua Köns, palun. suur aitäh meie jaoks, kes me sotsiaalfondiga väga palju tegeleme, on väga oluline see, mis juhtub raammääruses, nagu ka proua Morin Chartier mainis. nii palju, kui mina aru saan, see EFS-i miinimumosa ühtekuuluvuspoliitikasse kakskümmend viis protsenti ja isegi need erinevad protsendid sõltuvad arengutasemest erinevates piirkondades, on üks kõige olulisemaid küsimusi ning äh, tahaksin Adamilt küsida või tahaksin paluda, et ta oleks selles äh, küsimuses väga kindel, kui ta peab läbirääkimisi teiste äh, komisjonidega ma tean natukene, mida valitsuste poole peale arvatakse ja ma tean, et valitsustele meeldivad üha rohkem sellised suured infrastruktuuriprojektid Äh, äh, neid vahendeid on palju lihtsam kulutada infrastruktuurile kui inimestele, haridusele, sotsiaalsele kaasatusele, tööhõivele. Äh, palju raskem on investeerida nendesse inimestesse, kes on tööturult eemal, nii et, et ma arvan, et valitsuste poolt on väga suur surve seda ettepanekut lahjendada nii et, et ma arvan, et oleks hea, kui me saame kokkuleppele ja mulle tundub, et meil on olemas kokkulepe või vähemalt osaline kokkulepe selles osas eh, eh, fraktsioonide vahel, aga mulle tundub, et eh, see peaks olema meie üks peamisi võitlusi ning me ei tohiks siin järgi anda. veel üks asi, mida ma tahaksin mainida mis on ka äh, kajastamist leidnud minu esitatud muudatusettepanekutes. ühelt poolt tingimused on meie jaoks väga olulised. nõukogus äh, valitseb selline õhkkond, et et öeldakse, et äh, erinevaid fonde pole piisavalt hästi kulutatud ja mm, viidatakse väga selgetele eel- ja järeltingimustele, mis tagaksid tõesti, et äh, raha kulutatakse ja kasutatakse paremini järgmises äh, mitmeaastases finantsraamistikus, aga ma arvan, et samas võiksime me paluda ka selle juhtimise liht-, fondi juhtimise lihtsustamist äh, just nimelt koha peal äh, Äh, nende institutsioonide ja organisatsioonide jaoks, kes neid vahendeid haldavad, sellepärast et kui meil on tõesti need väga ranged eeltingimused, äh, siis äh, ma arvan, et selline kauplemine võiks meile päris kasulik olla. siis veel vaesusega võitlemise linna aspekt on seal eelnõus ka palju tugevamalt kajastamist leidnud loomulikult liikmesriigiti on erinevused üsna suured, mõnedes linnades on vae-, riikides on vaesus ko-, koondunud põhiliselt linnadesse, teistes riikides jälle on vaesust rohkem maapiirkondades, nii et, et me peaksime siin säilitama mingit tasakaalu, mainima nii maad kui linna ning äh, üritama leida siis äh, nõndanimetatud integreeritud äh, programme, nii et, et äh, minu arvates võitluses vaesusega on sellised äh, integreeritud ja mitmest allikast rahastatud programmid olulised. aga tahaksin veel kord rõhutada, et me peaksime säilitama selle EFS-i miinimumosa ja siis juba rääkida nendest mitmest fondist rahastatavatest programmidest ja üks aspekt, mida EFS määruses rõhutatakse, on võrdsed võimalused ja mittediskrimineerimine, segregatsiooni vältimine. see sõnastus on üsna tugev EFS määruses, aga kui selles raame määruses seda ei kajastata, siis see lihtsalt läheb kahe, kaduma Eh, siis veel võib-olla räägiksin natukene ka näitajatest ja võib-olla peaks tõstma kontrolli ka, millised muutused näiteks on olnud eh, võitluses vaesusega. meil on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks vaja täiendavaid siht, eh, sihtmärke. nii et, et meil on vaja indikaatoreid, mis tõesti näitavad, mis selles valdkonnas toimub. meil on võib-olla natuke rohkem andmeid tööhõive kohta. aitäh kas keegi veel sõna soovib? näib, et mitte. siis mina ka võtaksin sõna äh, selles punktis, äh, mis äh, meile palju muret valmistab, nimelt see on siis kaheksakümmend neli need makromajanduslikud tingimused. täna hommikul meil toimusid arutelud äh, eelarvekomisjoni kahe raportööriga, härra Pööge ja härra Kalföniga ma olin üsna mures, sellepärast et see läbirääkimiste tempo on selline, et äh, iga komisjon liigub edasi oma õiguslikule alusele tuginedes ja äh, hiljem siis on suur arutelu arvude teemal ning selle õigusliku aluse põhjal äh, on tõstatunud väga poliitilisi küsimusi, millele tervikuna me saaksime töötada välja teistsuguse lähenemise kui komisjoni põhiselt ning mis puudutab neid makromajanduslikke tingimusi, siis äh, sellest aspektist äh, on olukord väga tähendusrikas. Äh, ma mõistan, et poliitiline tasakaal meie komisjonis võib-olla ei ole päris sama kui regionaalarengukomisjonis Äh, tegemist on küsimusega, äh, milles osas regionaalkomisjon äh, kohe kindlasti edasi liigub. ning kõigepealt siis lähe, jõuab sellega kuni täiskoguni välja. me võiksime selle küsimuse siin lahendada, aga võib-olla me peaksime oma fraktsioonides sellest asjast rääkima. sest kui midagi ei juhtu, ma olen aru saanud, et regikomisjonis toetatakse makromajanduslike tingimuste seadmist, see võib läbi minna seal. ning selleks, et ja pärast oleks parlamendi seisukohta juba väga raske muuta. ma äh, ei ole näinud küll raportööri kompromissmuudatuste ettepanekut selles küsimuses. mina arvan, et meie komisjonis on suurem enamus nende makromajanduslike tingimuste vastu. ja, ähm, ja oleks vaja, et meil oleks võimalik mõju avaldada selles küsimuses. ning äh, Äh, kahe, artikkel kaheksakümmend neli punkt kolm. Äh, siin on äh, see küsimus reservidest ühtekuuluvusfondis vastavalt sellele, kas meil on tegemist ühtekuuluvusregioonidega, üleminekuregioonidega Äh, või veel mingite muude regioonidega. Äh, ma ei ole päris täpselt aru saanud, millised need kategooriad on. ja siin on äh, tõesti palju tühikuid, kui te vaatate neid läbirääkimisi, mida Taani eesistumisel peetakse, siis need protsendid ei ole enam seal, need sellised, need, et me peame Äh, lähtuma siis läbirääkimistel äh, samadest arvudest, mis on mitmeaastases finantsraamistikus. Äh, mõned nendest arvudest on meile täiesti vastuvõetamatud. see tähendab aga lihtsalt seda, et igaüks peab ennast kokku võtma, veenma oma analüüsi esindajaid, et nad üritaksid siis ülehomme toimuval nõukogu kohtumisel Äh, sellepärast äh, seal äh, seda käsitletakse ja pidades silmas ka üldasjade nõukogu kahekümne kuuendal juunil, niisiis tuleks siis ette valmistada selleks ja kui üldasjade nõukogu see läbirääkimine, temaatika, mis Taani eesistujana ette valmistab, siis tulevad kõik küsimused uuesti arutusele ja ma tean, et äh, mõned äh, võib-olla mäletavad, et äh, alguses volinik ja peadirektor nägid ette, et me jätame selle sotsiaalküsimused üleüldse kõrvale mõned meie komisjoni liikmed olid äh, veendunud, et äh, meil on vaja sellist ühist äh, lähenemist, muidu teeb igaüks, mida tahab. sest et ma, ma kartsin, et niimoodi lihtsalt hävitatakse sotsiaalpoliitika, kui me lihtsalt keskendume nendele arvudele siis on sotsiaalpoliitikaga lõpp napp ja kui ma vaatan, milline on olukord mõnedes riikides, eriti äärealades, näiteks Portugalis, siis seal rõhutatakse, et oluline on just eh, maantee infrastruktuur, aga see tegelikult ei ole niimoodi, nii et, et eh, lugupeetud raportöör, eh, teie olete meie lipukandja ja teie peate siis väga kindlalt teatud asju nõudma Äh, äh, ning äh, see on siis tegelikult ka kohustus, mida me koos teiega peame kandma. nii palju siis nendest kahest olulisest punktist, millel tahtsin peatuda. tulles ja mitte tulla siis tagasi mõnede muude küsimuste juurde, mida kolleegid juba mainisid. kas komisjon soovib ka sõna võtta? ei? laske käia siis. Äh, äh, niisiis äh, nendest aruteludest, mida nõukogus on peetud siis sotsiaalfondi teemal ja ühtekuuluvusfondi teemal. aitäh kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Kuusat ja ka neid, kes esitasid muudatusettepanekuid. ressursside küsimus on küsimus, millest me räägime seoses finantsraamistikuga. ma ei hakka sellest praegu pikemalt kõnelema, aga ma tahaksin peatuda partnerlustel ning äh, horisontaalsetest projektidest. kõigepealt, mis puudutab partnerlusi, siis mõned saadikud äh, mainisid, et äh, sotsiaalpartnerid tuleks täiel määral kaasata komisjon on veendunud, et kvaliteetne partnerlus on väga oluline, et eh, välja töötada kvaliteetseid eh, plaane ja eh, vastata regioonide vajadustele. komisjon leiab, et meil on vaja võib-olla tegevusjuhendit, mis aitaks partnerlustest maksimaalselt kasu saada. mis puudutab nüüd seda üldist raamistikku, siis me mõistame mõningast muret eriti need makromajanduslikud tingimused e, eeltingimused, nagu te teate Äh, tulemuste näitajad äh, on paika pandud komisjoni poolt ja komisjon leiab, et kui me hakkaksime oma ambitsioone vähendama, siis see ei oleks positiivne signaal, me peame parandama oma programmide tulemuslikkust. me oleme valmis arustama siis neid samme, mis aitaksid programmide mõju tugevdada ning lõpetuseks, mis puudutaks siis horisontaalseid põhimõtteid ja mittediskrimineerimist, siis komisjon tahab tänada teid selle eest, et te olete üritanud seda ettepanekut parandada parandada ja on valmis arutama seda, kuidas seda põhimõtet konkreetselt rakendada, aitäh! hästi. Ehm, ma olen nüüd ebameeldiv, mõnikord ma olen selline, kui komisjon siin sõna võtab, eh, selleks, et tänada parlamendisaadikuid nende panuse eest, siis te kaldute teemast kõrvale tegemist on äh, õigusloomealase ettepanekuga ja parlament on kaasseadusandja, nii et, et ärge tulge siia ja öelge, et teil on väga hea meel meie muudatusettepanekute üle, see on meie ülesanne ja õigus äh, üles näidata algatust ja, ja seadusloome ettepanekuid kommenteerida. Äh, ma olen juba ammu tahtnud seda märkust teha ja nüüd ma seda teen kuidas, palun? Äh, märkused saalist ilma mikrofonita. Äh, tuleksin äh, tagasi ja ma annan teile veel sõna. nimelt, milline on komisjoni roll meie töös, mis puudutab nagu üldist strateegilist raamistikku, siis niisiis ühine strateegiline raamistik, kuidas te selles osas asju näinud, te teate kindlasti, et meil on neli muudatusettepanekut, mis hõlmavad kogu seda dokumendi ja me oleme natuke ebakindlad selles osas, mida regikomisjon teeb. kas, millised on need eelised ja puudused Äh, mida te selle tekstiga seoses näete? Äh, te kindlasti teate, et meil on toimunud arutelud, et äh, kas tuleks see dokument kaasotsustest kõrvale jätta, aga samas, kui me tahame kasutada kaasotsustamist, siis me tahame sekkuda läbirääkimistesse. nii et, et kuidas te näete selle dokumendi staatust? nii et, et ma annan teile võimaluse äh, argumentide varal siis äh, toetada seda äh, ettepanekut, mille te esitate ja võib-olla parlamendil oleks sellest kasu ja kohe hetke pärast annan teile ka sõna. aitäh. komisjon on teinud ettepaneku, et ühine strateegiline raamistik kiidetakse heaks delegeeritud aktide raames ning eh, tööhõivekomisjoni arvamus lisatakse siis määrusele ning eh, komisjon saab selle alusel parlamendiga koostööd teha ning eh, panna need poliitilised eesmärgid, koordineerimismehhanismid ja, ja ühtekuuluvus, ühte, kooskõla siis teiste poliitikatega siis lisana sellele määrusele. seevastu need äh, põhimeetmed, äh, territoriaalsed äh, probleemid, prioriteetsed koostöövaldkonnad, see on eraldi delegeeritud aktide osa, niisiis. ma loodan, et ma vastasin teie küsimusele pisut mida te nende delegeeritud aktidega teete, küsib proua Peres. Eh, see osa, mis lisatakse määrusele, eh, poliitilised eesmärgid, eh, koordineerimismehhanismid ja mehhanismid, mis suudavad tagada kooskõla teiste poliitikaga, need on kõik määruse lisas. seevastu need kõige olulisemad meetmed, prioriteetsed meetmed te, koostöö eesmärgid, need on siis osaks Eh, eraldi eh, delegeeritud aktidest. nii et, et see on siis komisjoni ettepanek, jah, küsib proua Peres. jah, täpselt nii. raportöör, palun võtke arutelu kokku. aitäh! arutelu oli tõesti väga huvitav ja viljakas kolleegid äh, ütlesid asju, millest suurema osaga ma olen nõus äh, ja äh, mitte juhuslikult ma ei öelnud, et järgmisel nädalal, kui me kohtume variraportööridega, olen ma täiesti kindel, et me saavutame üksmeele ja ma olen veendunud, täpselt nagu proua eesistuja ütles, et me suudame ühiselt edasi minna ja suudame tõesti meie komisjoni seisukohta kinnistada samas äh, äh, ma, on mul ka mõningaid kahetsusi. Äh, ainult Rahvapartei saadikud ja sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluvad saadikud võtsid täna sõna. teiste fraktsioonide esindajad sõna ei võtnud, oleks aga vaja, et meil oleks tõesti laiapõhjaline üksmeel. ja seetõttu ma üritan Äh, kohtuda äh, ka teiste fraktsioonide esindajatega ja ka nende seisukohta oma arvamusse sisse võtta. minul endal on kolm konkreetset küsimust. esiteks. minu arvamuse esimene variant on juba olemas äh, ja see on minu arvates üsna hästi võimaldanud sõnastada meie seisukohta me leiame, et kaasotsustus äh, on väga oluline menetlus, aga samas äh, tuleb mõelda äh, ka komisjonide pädevuste piiramisele ja delegeeritud aktidele. ma olen kuulnud kolleegide muret sellega seoses. ning ma ütleksin, et kakskümmend viis protsenti säilitatakse, seda soovin nii mina ja seda soovivad ka need kolleegid, kes täna sõna võttis, nii et, et selles küsimuses meil mingeid suuri vaidlusi ei ole ning ma arvan, et meil tuleb eh, tagada siis tõesti eh, korralik rahastus sotsiaalfondile ning nüüd, mis puudutab muudatusi, siis neid on juba üsna palju ja üsna palju selliseid, mis üritavad halduskoormust vähendada. oleks vaja, et kogu protseduur muutuks hõlpsamaks. mis puudutab komisjoni praegust seisukohta, siis ma ei saa aru, miks komisjon on oma seisukoha sõnastanud just nimelt niimoodi, miks äh, äh, on äh, kõrvale jäetud äh, need äh, inimesed, kes kannat-, kannatavad. ja tahaksin veel juhtida tähelepanu ühele asjale. palun, kolleegid, toetage neid kompromissmuudatusettepanekuid, mis me variraportööridega välja töötasime ja ma olen nõus selle seisukohaga, et me kõik oma fraktsioonides peaksime äh, propageerima seda seisukohta, mille me siin, nii et, et tahaksin tänada kõiki ja ma loodan, et me, kui me kolmandat korda minu arvamust avaldame, siis me äh, saame juba ka kompromissid lõplikult välja töötada. Äh, aitäh, härra raportöör, soovin teile jõudu tööle ja ma loodan, et variraportööridega teil õnnestub äh, Äh, saavutada uusi kompromisse, seda enam, et me peame vastu võtma äh, need äh, muudatused juba viiendal juulil, nii et, et ütlen sama asja nagu proua Morin Chartere täna hommikul, et on väga oluline, et meil oleks järgmisel nädalal kompromissmuudatusettepanekud ma tean, et teie olete oma kompromissid kolleegidele juba ära saatnud, aga nüüd te teete koostööd variraportööridega ja te peate need kompromissid veel pärast neid kõnelusi variraportööridega uuesti läbi vaatama. Äh, nii et, et selleks, et äh, on vaja, et lõppkokkulepe saavutataks siis äh, enne viienda juuli hääletust, mis toimub siis Strasbourgis ja nüüd oleme jõudnud viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja annan sõna härra Pekkerile, et kõnelda ne-, ne-, kahesaja, üle ka-, rohkem kui kahesajast neljakümnest muudatusettepanekust, mis puudutavad siis sotsiaalettevõtluse algatust Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, werte Kollegen suur tänu, esimees, austatud kolleegid. ma tahaksin äh, natukene rääkida sellest, kui kaugel me oleme selle raportiga. loomulikult äh, sooviksin tänada kõiki komisjoni liikmeid, kes on väga aktiivselt osalenud töödes, eriti tänan variraportööre ja koordinaatoreid fraktsioonides, samuti oma assistente praegusel hetkel juba võin ma öelda, et äh, suur osa muudatusettepanekutest äh, kajastavad nii äh, sisuliselt kui ka arvuliselt hästi selle tuleviku teema tähtsust. sotsiaalettevõtlus on nüüd äh, langenud väga huvitavale ajahetkele. paljudes teistes raportites on juba viiteid äh, sotsiaalettevõtlusele, näiteks kui me räägime sotsiaalsetest investeerimisfondidest ja samuti äh, kolleeg Steinrücki raportis on vastavad viited sees. nii et meil on mõningad sisulised äh, eelsätted, mis on paigas, enne kui me käsitleme sotsiaalettevõtluse algatuse raportit ennast. nii et äh, terminoloogia ja definitsioonid äh, peaksid äh, kõikides raportites nii komisjoni kui ka parlamendi raportites olema samad, aga seda nad ei ole, suhtun sellesse praegu äh, vabalt, lihtsalt võtan selle teadmiseks. ja ma üritan teemale läheneda eelnevalt mainitust lähtuvalt, üritan niivõrd palju sünkroniseerida, et panna paika võimalikult äh, täpselt äh, vajaminevad mõisted, sest seda on sotsiaalettevõtetel vaja. sisuliselt on meil siin kolm raskuspunkti, kolm põhiküsimust. ja arvamused on siinkohal väga erinevad. oluline on äh, tulude reinvesteerimine ja töötajate kaasamine. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, siis äh, just äh, uuenduslikud, äh, uued arengud mis saavad olema võimalikud lähtuvalt sellest, et me oleme käesoleval aastal muutnud tingimusi. Ähm, just need uued arengud edendavad sotsiaalettevõtlust ja me peame uuendustegevusi mitte peatama, vaid äh, me peame neid hoopiski edendama ja promoma. ma hindan äh, komisjoni algatust äh, selles valdkonnas väga positiivselt. meil on vastutus lasta avalduda võimalikul tulevikupotentsiaalil, aga tuleb luua ka selgust. nii et ähm, kõikide muudatusettepanekute läbitöötamine annab siinkohal kindlasti väga olulise panuse. ja kolmas sisuline kriteerium seisneb selles, et äh, absoluutselt kindlalt on äh, sotsiaalettevõtlusel äh, kohustus omada sotsiaalmajanduslikku mõju. see on väga oluline kriteerium ja see ei ole sugugi küsimärgi all. tahaksin viidata sellele, et nüüd eelseisval kahel nädalal enne järgmist kohtumist variraportööridega tuleks meil kompromissettepanekud, äh, mille osas me oleme läbi rääkinud, saata kiiresti variraportööridele niimoodi, et meil oleks piisavalt aega kahe nädala jooksul leida ühist teed ja siis panna paika lõplik äh, versioon, mida toetab loodetavasti suur enamus. suur tänu! proua Kõns Thank you very much uh.... suur tänu. ma tahaksin korrata seda, mida ütles äh, raportöör oma sõnavõtu alguses. tegemist on äh, omaalgatusliku raportiga, aga väga palju huvipakkuva raportiga, see kajastub ka muudatusettepanekute arvus nii et meil tuleb teha suur töö ära kõiki neid ettepanekuid äh, läbi vaadates. ma usun, et kõik on ühel meelel selles, et äh, komisjon peaks äh, tagama piisava juriidilise, poliitilise ja juriidilise rahandusliku raamistiku sotsiaalettevõtetele. kõige parem oleks äh, siinkohal võtta üle juba olemasolevad sotsiaalettevõtluse ja sotsiaalettevõtete teemalised definitsioonid, sellepärast et muidu me ei saa täiendada juba olemasolevaid äh, sõnumeid selles valdkonnas. ma olen arvamusel, et äh, paljud muudatusettepanekud äh, pööravad tähelepanu sotsiaalettevõtete finantsolukorra parandamisele. kõik paistavad olevat ühel meelel selles, et äh, sotsiaalettevõtted annavad väga olulise panuse kriisi mõjude leevendamisesse näiteks äh, sotsiaalse elamumajanduse valdkonnas ja nad on väga olulised ka tööhõive seisukohast lähtuvalt. seetõttu on äh, eriti äh, tähtis, et oleks neil kohane poliitiline, juriidiline ja rahanduslik raamistik. nii et jääme ära ootama kompromissmuudatusettepanekuid. kõikides muudatusettepanekutes äh, peaks äh, sisalduma ka võimalus seda raportit äh, korralikult restruktureerida ja ma olen kindel, et härra Becker tõesti suudab muudatusettepanekutele niimoodi läheneda, et nendest tuleb korraliku struktuuriga raport. Äh, kas on veel sõnasoovijaid? proua Turunen. Sorry, on behalf of Sven Kiigold uh.... Äh. tere, räägin Sven Kiigolgiti nimel, vähemalt ma loodan, et see, mida ma ütlen, esindab teda. oleme arvamusel, et äh, peaksime seda raportit äh, koostades rohkem äh, lähtuma seni tehtud tööst, näiteks ka Sven Kiigoldi enda raportist ja mitte leiutama siin uusi definitsioone. me oleme teinud palju tööd, me oleme saavutanud kokkuleppeid fraktsioonide vahel ja peaksime eelnevast äh, lähtuma ja mitte varasemad kõrvale heitma. on mõned aspektid, mida ei ole mainitud, juurdepääs rahastamisele, laenudele kõik tuleb siduda strateegiaga kaks tuhat kakskümmend ja samuti tuleb meil äh, arutleda teemal, mis on äh, sotsiaalettevõte, tuleb seda defineerida. alati tekib küsimus, et kas äh, saame kaasata ka tulunduslikud ettevõtted sellesse definitsiooni või mitte. kui me tulunduslikke ettevõtteid tahame kaasata, peaksime me olema väga ettevaatlikud, sellepärast et seda tehes avame me uksed ähm, hägusele hallile tsoonile, mis äh, õõnestab ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõtet ja siis me ei saa täpselt eristada mittetulunduslikke tulunduslikest äh, organisatsioonidest. ühesõnaga, meil on ka palju mitmeid muudatusettepanekuid, aitäh! suur aitäh! kui teisi sõnavõtjaid ei ole, siis võtaksin ise veel sõna. Eh, kõik on selle algatusraportiga väga rahul, sellepärast et see on tegemist, teemal, mis on meie komisjonile väga südamelähedane. aga meil on siin ka tõsiseid probleeme, sellepärast et meil on siin nüüd eh, raport, aga me omavahel eh, ei suuda isegi äh, Äh, kindlaks äh, määrata, et miks meil on see raport, kui meil on olemas teised samasugused raporteid. Äh, nii et, et ma võin tuua siin näite ka ühistute teemalisest raportist või veel näiteks proua Okoni raporti või veel ühe Äh, teise raporti, mille kohta me koostasime arvamuse, äh, samuti proua Steinrücki äh, raporti sotsiaalse innovatsiooni kohta. niisiis, mina, no võib-olla see ei ole küll minu roll, aga selle komisjoni liikmena ma tahaksin, et meie raportöörid äh, võib-olla teeksid äh, kaks jõupingutust, võib-olla kõigepealt pära-, äh, kui jutt on algatusraportist, meile kõigile meeldib neid teha, aga on oluline, et see raport oleks kasulik, sellepärast et muidu on lihtsalt tegemist tekstiga, mis ei vii kuhugi. ja see on väga frustreeriv poliitikale, kui asjad kuhugi ei lähe milline on see täpne sõnum, mille me soovime edastada läbi selle raporti, millised on need kaks-kolm kõige olulisemat elementi ja, ja teisalt me peaksime hoolitsema selle eest, et meil on ka sidusus äh, kõige oma ülejäänud tegevustega. Äh, kui me hakkame näiteks defineerima, mis on sotsiaalne ettevõte Eh, nii et, et võib-olla need on need kaks suunda, millele peaks eh, jõupingutused suunama eh, selleks, et sisuliselt nendest paljudest muudatusettepanekutest kasu saada ja ma pean tunnistama, et mul ei olnud ei aega ega võib-olla ka energiat neid kõiki läbi lugeda. ja niisiis raportöör ja ma arvan, et muideks, et see on meie kõige huvides, et see raport oleks võimalikult tõhus. rohkem ikka endiselt sõnasoovijaid ei ole, suurepärane, siis annan sõna raportöörile. suur tänu, esimees, tahaksin reageerida sellele, mida ütles proua Künts. ma alguses äh, ka ütlesin, et äh, meil tuleb panna paika definitsioonid, äh, terminoloogia, sellepärast et äh, igas äh, dokumendis on need olnud erinevad ja see on loomulikult väljakutse. on selge, et me üritame sellele küsimusele läheneda rangelt ja väga oluline on paika panna sotsiaalettevõtluse rahanduslikud alused eh, nii palju, kui meie käsutuses olevad allikad seda võimaldavad. samuti tuleb eh, raport eh, struktureerida korralikult lähtuvalt muudatusettepanekutest. me loomulikult paneme peatükid loogilisse järjestusse ja Sven Kiigoldile, kelle arvamust me kuulsime, tahaksin ma üle kinnitada, et just see tõsiasi, et me lähtume olemasolevast äh, tööst, võimaldabki meil antud äh, teemaga tõsiselt äh, tegeleda, kuna meil on juba varasemad tööd olemas ja kinnitan üle, et juurdepääs rahastamisele, laenudele on osa raportist. nüüd äh, tulunduslikud ja mittetulunduslikud ettevõtted. ma ütlesin juba alguses, et meil tuleb äh, sel teemal veel arutelusid pidada. mina olen arvamusel, et äh, me peaksime võimaldama uuenduslike lahenduste potentsiaali ja esimees, äh, lubage mul tuua üks näide Austria Caritas omab äh, tütarfirmat, millest äh, neile kuulub sada protsenti ja sellel tütarfirmal on äh, võimalus teenida tulu see on põhikirjas kirjas ja samas Caritasel on ju selged äh, sotsiaaleesmärgid, nii et äh, sotsiaalettevõtted äh, kindlasti rõõmustavad sellise võimaluse üle, kui neil on tulu teenimise võimalus. ja loomulikult me siin sellist halli tsooni ei soovi, nagu osad kolleegid mainisid, me soovime selgust esimees. jah, te tõesti võtsite mul sõnad äh, suust. Äh, dilemma on täiesti äh, olemas, aga ma viitasin ka selgelt sellele, et proua Steinrücki töö olen ma ka teadlikult integreerinud oma töösse, et saavutada sünkroniseerimine, et raportid teineteist ei õõnestaks kuidagi. meil saavad olema arutelud variraportööridega, ma usun, et me oleme õigel teel. mul on paljud kompromissettepanekud juba valmis tehtud koostöös teiega ja järgnevatel päevadel saadame need kiiresti ka variraportööridele, ma arvan, et me oleme õigel teel, aitäh! Äh, väga tore, niisiis nii. me vaatame muudatused läbi kümnendal juulil ja äh, siis hääletame ka. nüüd oleme aga jõudnud kuueteistkümnenda päevakorrapunktini ja annan sõna härra Serkasele, kes tutvustab äh, oma algatusraportit, mis puudutab tööliste teavitamist ja konsulteerimist äh, Äh, seoses restruktureerimisega. härra Serk, kas teil on sõna? <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. suur tänu, proua esinaine. täna alustame me väga pikka teekonda ja see teekond saab lõpuks soovituse vormi pakkumaks välja õimuslik, õiguslik äh, raamistik. kui töö ei õnnestu, siis äh, töötame edasi nii nagu siiamaani. aga ettepanek iseenesest on väga oluline, oluline tänasele Euroopale ja Euroopa tulevikule. me räägime palju kriisist, räägime äh, ettevõtete ümberasutamisest, ümberkorraldamisest, tehnoloogilistest muutustest ning Euroopa tööstuse tulevikust ja me tegelikult räägime kokkuvõttes Euroopa nurgakividest, eh, mis ulatuvad tagasi Euroopa söö- ja terase eh, liiduni. nii et eh, ümberkorraldamine tegelikult on olnud meie eluaeg eluaegne nähtus, tehnoloogilised muutused, tagasi tööstusrevolutsiooni juurde, nüüd toimuvad ulatuslikud ühes, ühiskondlikud muutused ja nii edasi. ja kui me vaatame tänast Euroopat arvuliselt, siis me näeme suurt tragöödiat. neli aastat on nüüd muu, möödunud juba sellest tööstuslikust kriisist, me räägime neljast tuhandest ümberkorraldamisjuhtumist erinevates Euroopa ettevõtetes me oleme kaotanud juba üks koma kaheksa miljonit töökohta ja kaheksasada tuhat juurde loonud, mis tähendab, et üks kuuest äh, eurooplasest töötab äh, tööstussektoris äh, kui küsida, kas me teenindussektori najal jääme ellu tulevikus, ei. tööstussektor on kindlasti väga oluline, kui seda ei ole, siis ei ole võimalik meil ka globaalses majanduses ellu jääda. nii et riskid tähendavad ühtlasi ka suuri võimalusi, me räägime siin suurtest arvudest, eile rääkisime me koos äh, metalliettevõtte äh, ametiühingu esindajatega ja Euroopas äh, võib olla tähtsaid inimesi tegeva, tegevad näiteks Luksemburgis, aga äh, London City's tegelikult äh, toimub äh, väga paljutki. nii et äh, me räägime siin ettevõtetest, kellel on väga palju töötajaid, nad panevad oma kontorid või osakonnad kinni, lasevad palju inimesi lahti ja keegi kellegiga ei konsulteeri, ei kohalike võimudega ega, ega mitte kellegi teisega. tegelikult puudutab see ju suurt osa ühiskonnast, väga erinevaid riike ja töötajaid, aga, aga see inimene või ettevõtja peab ennast ainuisikuliselt otsustajaks. nii et Äh, ümberkorraldamiste suhtes me peame vaatama, mida on võimalik ära teha, sellepärast et kui me ei sekku ja laseme ettevõtete ähm, osanikel otsustada või kui me vaatame sellist suurt ettevõtet nagu General Motors, äh, kes võttis äh, vastu Opeli tehaste suhtes väga olulisi otsuseid tuleviku Euroopa jaoks, siis ähm, kui me vaatame autotööstuse tehaseid Euroopasse ja kuidas neil tulevikus võiks minna, siis me näeme, kui olulised on sellised ähm, otsused nii et äh, avaliku sektori huvi on ju ka siin mängus, siin me ei räägi mitte ühest äh, ettevõttest ühest riigist, vaid äh, tegelikult Euroopa ülesest vajadusest. ümberkorraldamine on olnud juba aegade algusest meiega, aga mitte kunagi ei ole ümberkorraldusi tehtud sellise intensiivsusega nagu praegu. ja praegu oleme me aru saamas, et finantsturud võtavad kõik tegevused üle, isegi ka tööstussektori sotsiaalset dialoogi ei, sotsiaalsest dialoogist ei peata, peeta üldse kinni tänasel päeval. Mm. see on täielikult kõrvale lükatud. sotsiaalne turumajandus on ju Euroopa alustala. sotsiaalne turumajandus aga peab olema väga konkurentsivõimeline. kahjuks kui me räägime töötajatest erinevates riikides, siis me oleme kogu sotsiaalse vastutuse küsimuse üldse kõrvale heitnud. nii et äh, ümberstruktureerimine Euroopas tänasel päeval on väga suur väljakutse. mõned ümberkohaldused ja korraldused töötavad hästi, teised jälle mitte kui see töötab hästi, siis on see alati nii töötajate, ettevõtete kui ka mm, kogu ühiskonna huvides ümberkorraldamine on vajalik ja kasulik, me teame, kuidas see aitab äh, progressile kaasa, Äh, teinekord aga ümberkorraldused äh, lõhuvad äh, lõhuvad vanad konstruktsioonid. meil on siin ees dokument, kus on välja toodud erinevad uuringud erinevatest juhtivatest Euroopa ülikoolidest, uurimisinstituutidest ja nii edasi ning need uuringud on selgeks teinud, milliseid halbu kaasmõjusid toovad kaasa ümberkorraldamised Euroopasse Äh, ümberkorraldamine on olnud tegelikult üleüldiselt äh, läbikukkumine, sellepärast et meil ei ole õiguslikult äh, siduvat elementi või instrumenti, mis aitaks häid praktikaid, häid tavasid ellu viia ja ümberkorraldamist mõjusid pehmendada. kümme aastat on möödas komisjoni algatuse selles, sellest valdkonnast, peetud on konverentse, jututubasid, palju on arutatud, aga midagi pole tehtud Äh, teatud ettevõtted on sotsiaalse vastutuse võtnud ümberkorraldamiste osas, aga teistes riikides ei ole olnud äh, reaktsioonid ümberkorraldustele väga head. nii et äh, minu raporti näol on siin tegemist, resolutsiooni ettepaneku näol on tegemist siin ettepanekuga, kuidas tegeleda Euroopa ülese probleemiga, millel on vaja Euroopa ülest lahendust meil on vaja teha otsus, kas meil on vaja õigusakti, mingisugust Euroopa õiguslikku raamistikku selleks, et positiivselt ümberkorraldusi mõjutada ning tagada, et kõiki sotsiaalseid äh, sidusrühmi ka kaasatakse ümberkorraldustesse Euroopasse, sest kui me teame täpselt, mida on vaja teha, miks me siis midagi ei tee, head kolleegid? miks pärast me lubame selle äh, Äh, kontinendi lõhustumist, miks me lubame seda, et sajad tuhanded inimesed äh, koondatakse ning ettevõtted kolivad kusagile mujale? me saame midagi ju ette võtta. mikspärast äh, peaks turg, kõik reeglid paneme Euroopas paika? ainult muret tundmine aktsionäride päris, pärast ei aita, sest tegelikult ettevõtjad on ju kapitalistid, eraettevõtjad äh, Äh, ja me räägime siin näitest, mis tegelikult äh, hävitab teresetööstuse mm, Euroopas, sellepärast et ettevõtted kolivad kusagile mujale. Äh, poliitikat, poliitikud räägivad väga palju, aga nüüd on aeg tegutsemiseks, nii et teine osa minu ähm, ettepanekust on see, mida peaksime tegema. meil on vaja mm, raamdirektiivi, see on meiepoolne vastus, ning selle sisu tegelikult on praegu üsna minimalistlik, nii nagu ta siin kirjas on siin me räägime sekkumisest, kui riigipoolne traditsiooniline vastus ümberkorraldumisele puudub või sotsiaalsete sidusrühmade vahel ei ole kollektiivlepingut. või kui piisavalt riigi poolt ei sekkuta või kui on õiguslik vaakum, kus ettevõtjad võivad teha nii, nagu nad tahavad ja džungliseadused kehtivad. nii et sellistel juhtumitel meie sekkuksime ja kohaldusala on väga konkreetselt piiratud, väga selgelt defineeritud, väga kitsas fookus on. me räägime restruktureerimisest äh, suurtes ettevõtetes, rahvusvahelistes ettevõtetes Euroopas. sellepärast, et äh, me oleme eriti tööstussektori puhul mm, äh, mure, tunneme muret ja loomulikult kontsernid ja tütarettevõtted samuti on, puutuvad siia me räägime siin äh, ettevõtetest, mis pakuvad viiesajale töötajale tööd või puudutavad vähemalt sadat töötajat ühes ettevõttes. me ei hakka koormama siin väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid Euroopas, äh, seda mitte. ümberkorraldamised, mis on edukad olnud äh, Euroopas, on olnud tegelikult minimeerinud, on olnud minimeerivad riske nii ähm, ettevõtete kui töötajate jaoks ennetamine on loomulikult äh, võti. me tahame tegutseda enne, kui ümberkorraldused on asut-, aset leidnud, sellepärast et kui restruktureerimine on vajalik, siis seda ei saa vältida, aga äh, tegutseda on igatahes vaja kiiresti. Mm, vahel tulevad sellised otsused väga äkki, aga vahel on neid võimalik ka ette ennustada. kui piisavalt äh, vara tegutseda, on võimalik pehmendada negatiivseid mõjusid ning tagada, et ettevõtted jäävad ellu ja enamik nende tegevustest ning töökohtadest äh, hoitakse alal. Äh, meil on vaja tugevat korralikku juhtimist, me ei pea kindlasti siin lähenema mitte autoritaarsel moel, ümberkorraldused on vaja teha korralikult, need peavad olema õigustatud ning äh, kõik äh, töötajad peavad olema äh, kaasatud, teadlikud ning kõikidele töötajatele tuleb anda ka võrdsed võimalused. kui me vaatame, mis näiteks General Motorsis on juhtinud, siis me näeme, kuidas inimesed äsitatakse üksteise vastu üles mm, ja see vastandab omavahel ka erinevaid regioone ja riike. me tahame ümberkorraldusi, kus kõik oleksid võitjad, samuti tahame kaasata kõiki sotsiaalpartnereid, me tahame väga selgelt äh, defineerida, et tegemist on sotsiaalse ettevõtluse fenomeniga ümberkorraldamiste raames. aga äh, loomulikult sotsiaalne tasand on väga oluline, sellepärast et ümberkorraldused tähendavad ju kohalike kogukondade jaoks väga palju, sadat, sajad tuhanded inimesed kaotavad töökohad, aga see ei ole õigel, õiglaselt jagatud kogu Euroopas, teatud piirkonnad saavad palju suurema löögi kui teised ning see mõjutab töötuste, tööstussektorit, inimesi ja keskkonda, kogukonda üldisemalt. väga palju on tehtud uuringuid ka selle kohta, kuidas näiteks E, inimeste tervis kannatab, kui ümberkorraldusprotsessid ei ole korralikult läbi viidud. me tahame, et restruktureerimine oleks korralikult jälgitud ning me ei taha kindlasti, et ümberkorraldused lähevad palju maksma nendele inimestele, kes on pühendunud oma töö tegemisele, aga me tahame kindlasti vältida, et kapitalistlikud haid, kes Äh, kes ei käitu vastutustundlikult, äh, saaksid väga negatiivselt äh, mõjutada meie kogukondi. ja seda peavad ka institutsioonid toetama, avalik sektor nii siseriiklikul tasandil kui ka Euroopa institutsioonid peavad panustama. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi näitel on ju mitmeid arutelusid praegu. Euroopa peab aitama kaasa ümberstruktureeritud ettevõtete mõjude parendamisele Euroopa peab sekkuma ja käituma äh, vastutustundlikult, äh, kui on neid, kes globaliseerumisprotsessis jäävad kaotajaks. Mm, nii et äh, globaliseeruvas maailmas on kindlasti kaotajad ja võitjad, aga me tahame aidata just kaotajate poolt, me tahame aidata neil saa-, saavutada uusi võimalusi ning me tahame aidata ka ettevõtetel luua uusi dimensioone, et nad saaksid tehnoloogiliste muutustega silmitsi seista ja lõpuks äh, kogu mm, see eelnõu on kokku pandud ühe filosoofia alusel, nimelt sotsiaalne dialoog ning info jagamine eh, ettevõ-, eh, töötajatele on väga oluline, Toomas Mann juba mainis seda ennem, vaatame aga edulugusid, vaatame näiteks Taanit, eh, neil on olnud turvaline paindlikkus mm, kasutusel, nad on saavutanud selle, et nad saavad muutustele, innovatsioonile vastuse anda korralikul moel aga neil on samas ka osalusdemokraatia, esindusdemokraatia, sotsiaalpartnerid ka kaasatakse protsessidesse. nii et äh, nii et äh, me teame, mida härra Mittel teeb äh, Londonis, me ei taha, et Opel lahkub äh, Euroopa äh, riikidest, viib oma tehased välja ja ei konsulteeri mitte kellegiga. me tahame muuta seda äh, reaalsust ja eurooplased peavad tagama, Euroopa institutsioonid peavad tagama ka selle, et ettevõtted on vastutustundlikud, sest need ettevõtted ei pea ainult mõtlema kasumlikkuse tõstmisele, nad peavad olema surutud vastu seina ka siis, kui me räägime sotsiaalsest vastutusest. kui te vaatate minu ettepanekut, siis te näete, et äh, kõik korralikud äh, tõhusad ümberkorraldused on äh, aset leidnud sellepärast, et kohalikud ja regionaalsed ähm, ametivõimud on olnud teadlikud nendest. kui me kõike seda teame, miks me meil on suur kriisiolukord, suur draama, mikspärast me ei lõpeta seda mõtlemist, et turud kõike juhivad, ei turud peaksid ühiskondade huvisid teenima, inimesed on ju kõige tuumaks ja nad on äh, äh, ka ettevõtete tuumaks, nii et äh, inimesed peaksid olema kõige algus. ja ma arvan, et teekond saab olema raske, aga läheneme sellele kõik üheskoos, kõikidele poliitilistele fraktsioonidele on tegelikult see väga oluline dokument, me peame näitama Euroopa Komisjoni, Euroopa kogukondadele, et me ei seisa lihtsalt käed rüpes ja ei aita kuidagi kaasa Euroopa tulevikule, me peame tagama, et äh, ettevõtted võtavad ka vastutuse oma kanda, aga ka meie peame oma kanda võtma vastutuse äh, palju muudatusettepanekuid on äh, fraktsioonidelt tulemas, mitmeid Euroopa sidusrühmi on minuga kaastööd tegemas, nii et tegemist ei saa olema ainult mitte minu raportiga, vaid kajastab kõikide inimeste huvisid um,. niisiis, niisiis, kõigepealt saab sõna proua Lope Fontanier, aga siis äh, härra Kassiina äh, Aldest on küsinud, et kas tema äkki saaks esimesena sõna võtta. niisiis, anname seekord liberaalidele esimesele sõna. aitäh lugupeetud äh, esinaine, raportöör, ALDE äh, fraktsiooni nimel tervitan kolleegi Alejandro Serkase algatusraportit. tõepoolest, äh, ümberkorraldamise käigus töölised, täpselt nagu kõik teisedki sidusrühmad, vajavad adekvaatset teavet ja, ja seda õigeaegselt mul on üks märkus, me tahame, et ümberstruktureerimine oleks äh, niivõrd valutu kui võimalik ja sellega käiks kaasas võimalikult vähe koondamisi. kui võimalik, peaks see protsess olema läbipaistev, äh, eelnevalt juba ette teatud ja arvestatud, arvestama peaks teiste sidusrühmade ja töölistega sellega, et väldis, vältida liigseid sotsiaalseid kulusid liberaalidena, aga me vaatame väga tähelepanelikult selle raporti üksikasju ning hoolitseme selle eest, et lõppkokkuvõttes ei muutuks see ettepanek liiga äh, normatiivseks ja koormuseks ettevõtetele, mis juba niikuinii on seisiti silmitsi raskete ja kulukate protsessidega. töötajate õigused on kõige paremini kaitstud, kui meil on terve ja toetav ärikeskkond, aitäh! aitäh! ja nüüd proua Lope Fontanier. suur aitäh. kõigepealt eh, tahaksin tänada raportööri, eh, sellepärast et eh, tegemist on tõesti väga olulise küsimusega ma usun teda, kui ta ütleb, et tegu on asjaga, mis on meile kõigile oluline ja me peame selles küsimuses jõudma kokkuleppele, nii et, et nendel aruteludel saavad olema tõesti otsustavad tä tähendused ja need arutelud saavad olema väga huvitavad. see raport on väga oluline meie tööturu arenguks, härra Serkas ütles seda väga selgelt. Euroopa ettevõtted täna Äh, peavad taastama kasvu ja samuti arvestama lähimuspõhimõtte ja liikmesriikides kehtivate seadustega, aga tänane olukord on vägagi erinev sellest, mis oli paar aastat tagasi. mina oma fraktsiooni nimel äh, tahaksin keskenduda järgmistele asjadele, me soovime tootlikkust, äh, konkurentsivõimet ja etteaimatavust, see peaks olema ettevõtete jaoks kõige olulisem, sellepärast et Äh, kriis äh, äh, mõjutab rängalt väga paljusid ettevõtteid iga päev ning üks asi, millele siin tihtipeale mõeldakse, on ettevõtete ümberpaiknemine. tegemist on tõesti murettekitava nähtusega, mis Euroopas viimastel aastatel on tekkinud ning te tegemist on tõesti väga akuutse probleemiga ning äh, peaks olema võimalik äh, kuidagi tegeleda selle probleemiga. Äh, teine asi, mis minu arvates on väga oluline seoses ümberstruktureerimisega, nimelt ümberstruktureerimise definitsioon, mida me selle all tegelikult mõtleme, sellepärast et selles küsimuses on ju erinevaid seisukohti. oleks väga hea, kui meil oleks ühine seisukoht definitsiooni osas veel üks küsimus, mis minu arvates on oluline ja mida juba mainiti, see on lähimuspõhimõte. me peame ka austama olemasolevaid õigusakte juba. minu arvates oleks väga hea, kui meil oleksid sellised põhireeglid, mida saaks liikmesriikides kasutada nendes liikmesriikides, kus olemasolevaid õigusakte ei, ei ole. ning ma arvan, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui jutt on VKE-dest muud küsimused, mida raportis samuti mainitakse, nagu näiteks töötajate teavitamine, ma ei ole nii kindel, et seda peab nii palju rõhutama. me teame, et on olemas õigusaktid selle kohta juba, õigusaktid, mis kaitsevad töötajaid ja hoolitsevad selle eest, et nad vajalikku info saavad Äh, sisu ja vorm on selle raporti puhul mõlemad olulised ja meil on vaja siin tasakaalustatud lähenemist, et me saaksime tõesti hea kokkuleppe tööturu restruktureerimise osas. Äh, me peame olema arukad kompromisside väljatöötamisel, siin on kaks lähenemist, need, kes toetavad direktiivi Euroopa tasandil ja need, kes toetavad rohkem sellist jupp-jupi haaval lähenemist äh, eks näis, kuidas arutelud arenevad erinevates fraktsioonides ja meie komisjonis, aga ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub saavutada hea kokkulepe, äh, sellepärast et me seisame praegu silmitsi väga ägeda kriisiga, paljud inimesed kannatavad selle tõttu ja nagu raportöör ütles, praegu on aeg tegutseda ja oleks kahetsusväärne, kui me äh, ebaõnnestuksime äh, siis niisiis oma fraktsiooni nimel mina ütlen, et me oleme valmis raportööriga tegema koostööd ja kokkulepet saavutada, aitäh! härra Mann. suur tänu, esimees ja kolleeg Steinrück on selline, kellel ma lasen ennast tõesti meeleldi eksidele juhtida, aga kuulan ka, mida saalis räägitakse. suur tänu Alejandro selle raporti eest, meil on vaja tõesti sellist mitte ideoloogilist lähenemist, sest muidu domineerib tõesti turuideoloogia, meil on vaja kodanikele reaalsusele orienteeritud äh, poliitikat. sa tõid näiteks Opeli ja tõesti ei äh, või lubada seda, et äh, Sevilla, Rüsselsheim, Bochum, et need ooperi tootmiskohad nii-öelda mängitakse teineteise vastu välja, et seal vähendatakse töötajate arvu ja mida me siis äh, oleme nüüd saavutanud? kui meil on äh, töökohad äh, garanteeritud teatud aastateks, siis ei saa töötajad mitu aastat arvestada palgatõusuga, see on see, mis meil õnnestus välja rääkida ja me peame võitlema olukorra vastu, kus meil võib-olla tulevikus tekib olukord, kus me peame autosid importima hakkama. meil on äh, kõrge tootmiskvaliteet nii meil Saksamaal kui ka Hispaanias ja loodetavasti mõistavad seda ka tarbijad. ja vale on see, kui äh, panustada valedele tootmismudelitele, et nii, et lõpuks peab riik äh, aitama rahaliselt. oluline on siinkohal äh, kuulata, mida ütlevad töötajad. ma olin ühe ettevõtte nõukogus, see ei olnud ooperi nõukogu, aga seal öeldi, et äh, väga oluline on äh, anda töötajatele võimalikult varakult infot selle kohta, millised on tulevikusuunad. töötajad ei saagi oma pädevuste omandamist ja muud tegevust ju kujundada, kui neil ei ole piisavalt infot nii et ähm, informeerimine on üks äh, põhilisi aspekte, millest meil tuleb lähtuda. nii et äh, Alejandro, suur tänu selle raporti eest ja koos muudatusettepanekutega saame me kindlasti kokku väga hea dokumendi. Äh, järgmine sõnavõtja, palun. härra Öri, ma kuulasin Alejandrot ja teda kuuldes jäi mul mulje, et ma olen siin suurel ametiühingu meeleavaldusel ja mitte raporti tutvustamisel. ma ei taha siin alustada suurt arutelu, ma olen nõus sellega, mida ta ütles, aga tahaksin juhtida teie tähelepanu siiski paarile asjale. Alejandro ütles, et et meil on vaja pikka ettevalmistust, äh, tuleb ette näha kogu see protsess, äh, tuleb äh, luua koolitussüsteem ja nõnda edasi. probleem minu jaoks on aga selles, et maailm maailmas asjad arenevad väga kiiresti, me seisame silmitsi ülemaailmsete väljakutsetega ja meil lihtsalt ei ole aega nii et, et äh, küsimus on selles, kas saab asju lake, lahendada ühepoolselt või kas saab käsu korras mingeid lahendusi peale suruda. ma ütlen, et äh, mõlemad võimalused on olemas, aga kas on vaeva seda teha kas näiteks kui me äh, koolitame inimesi, kas see tagab veel selle, et see koondatud inimene saab endale töökoha? Äh, minu meelest ei, äh, ei ole mõtet seda teed, võib-olla peaks paremini paika panema õigused teabele Äh, ja üleüldse vaadata, mm, mida teha olukorras, kui majandus äh, pidevalt muuldub, äh, muutub, meil on vaja lahendusi, mis on kohased kõigile osalistele. kõigil on oma roll mängida nii võimudel, nii töölistel kui ka teistel Äh, võib-olla tõesti äh, peaks vaatama, milline info on kõige parem, äh, millised, milline lähenemine on kõige paindlikum. ma olen nõus ka sellega, et meil on vaja hea, häid sotsiaalseid kavasid, lahendusi sotsiaalsetele probleemidele. see tagaks samuti paindlikkuse võib juhtuda näiteks ka, et ettevõtted reageerivad olukorrale äh, halvasti, äh, valivad lahendusi, mis ei ole soovitavad ja võib-olla nad ei ole ka huvitatud äh, läbirääkimistest ja valivad sellised lahendused, mis on töötajatele kahjulikud. nii et, et meil on siin võimalikke lahendusi äh, aga mina, mina ise ja minu äh, fraktsioon, me üritame arutada seda, et vaadata, kuidas leida pragmaatilised lahendused ja kuidas saaksime kõnelda mitte ainult üldistest põhimõtetest, vaid ka sellistest asjadest, mis äh, võivad kahjuks aset leida. kas veel keegi soovib sõna? mina võtaksin siis ka sõna, kõigepealt tahaksin tänada äh, kolleegi ja oma sõpra härra Serkast äh, tehtud töö eest. minu arvates äh, on tema lähenemine olnud väga taktitundeline, jah, ta lähenes sellise ametiühinguliku hooga aga ma arvan, et ta on siiski lähenenud väga tasakaalukalt äh, tegelikkusele Euroopa Liidus ja mind isiklikult hämmastas see, mida ütles Thomas Mann. sest äh, minu küsimus on, et milline, milline äh, sotsiaalne turumajandus meil on vaja? ma arvan, et meil tõesti on ruumi sellisteks algatusteks ja ma arvan, et Euroopa tasandil äh, äh, Saksamaa äh,, äh Saksamaa äh, äh, võib-olla on üks, üks koht, kus me võiksime õppida midagi sotsiaalse dialoogi kohta ja võib-olla selle asemel, et eksportida sanktsioone, te võiksite meile õpetada see dialoogi pidamist ma arvan, et selles vaimus äh, me äh, võiksime saavutada hea tulemuse, äh, sellepärast et kui koordinaatorid selle algatusega välja tulid, oli suhtumine üsna voluntaristlik ja me võib-olla ei näinud veel ette, mil määral see asi on kooskõlas tegelikkusega, mis praegu valitseb, ma nägin eile arve ajalehes, ajalehes ja olukord on tõesti kohutav nii et, et ma arvan, et me tõesti peame väga tugevalt kaasama teatud inimesed, kui me tahame, et see raport oleks edukas ning me peame tegema kõik selleks, et, et vastupidist takistada. oleks kahju, kui me hakkame liiga palju ettevõtjaid kuulama meie peamiseks eh, trumbiks siin Euroopas on inimkapital ja me peame selle kapitali eest hoolitsema rohkem, kui me siiani oleme seda teinud. Eh, ma kuulsin siin lähimuspõhimõttele viidatavat. tegemist on argumendiga, mida kasutavad need, kes teatud äh, mõttes äh, on Euroopa Liidule vast-, Euroopa Liidu vastased tahavad selle põhimõttega Euroopa Liitu rohkem õõnestada. Äh, Saksamaa majandust seatakse tihtipeale eeskujuks ja tegemist on majandusega, mis on suutnud säilitada väärtuse tootmise tööstusahelas ja on vaja, et kogu selline meelsus leviks või selline vaim leviks kogu Euroopa tasandil eh, ning seetõttu on meil vaja seadusi eh, ümberkorraldamise osas, sellepärast et kui meil neil ei ole, Äh, siis äh, on just nimelt need igasugused äh, fondide haldajad, kes hakkavad otsustama selleks, et kasumeid parandada, nemad otsustavad, et tuleb Euroopa Liidust ära minna. niisiis, ma arvan, et sotsiaalsest vaatevinklist on äh, tõesti siin mõni, mõningaid hoobisid, mida me peaksime Euroopa tasandil kasutama, loomulikult me peame arvestama lähimuspõhimõttega, aga kui me laseme ennast liigselt kohutada selle argumendiga, siis me laseme ennast ära kasutada teatud inimestel, nii et niisiis ma arvan, et ma arvan, et äh, kõik, mis puudutab seda töötajatega konsulteerimist ja informeerimist, siis see on kindlasti väga oluline restruktureerimise käigus. ma mäletan väga hästi, et kui viimane äh, õigusloome tekst selle ala, sellel alal vastu võeti, äh, siis üks põhjusi Äh, mis põhjustas väga palju vaidlusi, oli just nimelt see ümberstruktureerimine. niisiis, me kasutame ära seda algatust, et me saaksime nüüd täita need lüngad, mis olemasolevates seadustes on. niisiis, nii palju sellest, mida mina tahtsin öelda. ja nüüd annan sõna veel raportöörile kokkuvõtteks mm.. Bon, permitirán los colegas que empiece en un tono. hästi. alustan kõigepealt sellega, et äh, ma ütleksin, head kolleegid, kui te näete minu kirge selle küsimuse suhtes, siis see ei ole kindlasti mitte ametiühinglase kirg, sellepärast et ametiühinglased ilmselt ütleksid, et äh, tegelikult ma olen pigem tagasihoidlik. aga ma olen kirglik nende asjade suhtes, millesse ma usun. ja mina usun et praegu teeme me läbi sellist ajahetke, mis on niivõrd halb, et kuidagi tuleb sellele vastata, sõnadest ei piisa, mingisugust korralikku vastulööki on vaja. enne oma pan-, mandaadi äh, lõpetamist siin tahan ma olla seda mandaati väärt ja tulla välja mingisuguse lahendusega, öeldes, et äh, on võimalik, et me saavutame sellise Euroopa, mis kaitseb meie tuumväärtusi, rääkisin siin äh, Arcelorist, Opelist ja teistest ettevõtetest. jah, aga me räägime tegelikult meestest ja naistest kohalikul tasandil, kes eh, ei saa oma igapäevaeluga hakkama, aga meie jaoks on need inimesed väga olulised eh, ma olen siin kirglik mitte sellepärast, et eh, ma olen ametiühingu liige, vaid et ma olen kirglik näiteks jalgpalli ja muude asjade suhtes ka. aga ma arvan, et me saame nutikalt läheneda sellele küsimusele meil on vaja intelligentsemat ümberkorraldamist Euroopast, me ei räägi siin äh, poliitilise skaala paremale või vasakule kallutamisest, aga me tahame kõik olla siin, tagada seda, et võidavad äh, nii töötajad kui ettevõtted. Fira-, fi-, Firellase ettevõtte ümberstruktureerimine Saragoosas läks väga hästi ja seda sellepärast, et äh, Äh, kolme nädala jooksul teavitati kõiki piisavalt kiiresti ja hästi tegutseti, aga kui nii kiiresti ja korralikult ei tegutseks, tegutsetaks, siis võiksid asjad minna palju halvemini. päris palju doktoreid on saanud haavata sellepärast, et halvasti on sotsiaalselt majandatud äh, näiteks inimesi kasutatakse lihtsalt kurjalt ära ettevõtjate huvides. ma ei taha, et see oleks siin poliitiline debatt, poliitilis-ideoloogiline debatt ja, ja nii edasi, ma olen avatud tegelikult kõikidele äh, ettepanekutele, paljud inimesed on juba selle teksti suhtes minuga ühendust võtnud, tahaksin rääkida siin variraportoritega pikemalt läbi ja nii edasi aga minu ainukeseks punaseks jooneks on siin see, et me ei saa edasi toimida nii, nagu siiamaani on asjad käinud. me oleme päris palju tööstussektori osakaalust kaotanud äh, viimaste aastate Euroopas, sellepärast et me pole midagi teinud. praegu jahime me äh, või oleme, elame me suurte bosside, suurte ettevõtete allmusest, me ei saa lubada neil kõiki asju üle võtta ja Euroopat juhtida. suur tänu, äh, Veronika, teie toetuse eest loomulikult sisu ja vorm, mõlemad on tähtsad, me töötame edasi dialoogi vaimus ja loodetavasti jõuame kokkuleppele. ja kolleeg Ori, tahaksin teile öelda, et ma loodan, et te tulete tagasi heade ettepanekutega, sellepärast et ma ootan teie taas-, äh, tagasisidet. muudatuste esitamise tähtaeg on üsna mõistlik, üheksas juuli, keskpäev vaatame need läbi seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal septembril ja hääletame komisjonis kaheksandal, üheksandal oktoobril ja täiskogul, kui võimalik, novembri esimesel täiskogul siis. nüüd jõuame äh, seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja annaksin sõna arvamuse eelnõu tutvustamiseks proua Ronsulile tegemist on siis arvamusega IMCO komisjonile, mis puudutab direktiivi eelnõu, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ja määrust, mis puudutab halduskoostööd siseturu infosüsteemi osas. proua raportöör, teil on sõna. Merci, madame la president. Allora, l'attuale direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la 2005-30, tänan. praegune direktiiv kaks tuhat viis murd kolmkümmend kuus äh, on olnud kasulik nii töötajatele kui ka ettevõtjatele, on edendatud ja soodustatud kvalifitseeritud töötajate liikuvust ning aidatud kaasa piiriülese teenuste levikule liikuvust äh, takistatud tegurid on kõrvaldatud, äh, direktiiv on muutnud lihtsamaks töötajate siirdumise teatavatesse sektoritesse. eurobaromeeter on näidanud et, et äh, kakskümmend kaheksa protsenti Euroopa kodanikest on tõesti huvitatud teises liikmesriigis töötamisest ja me teame ju, et liikuvus annab oma panuse selleks, et äh, vahendada kontakte erinevate liikmesriikide vahel, me peaksime kindlasti äh, tagama, et meil oleks äh, hariduse väljaõppe kõrge tase. tööturg muutub pidevalt, kvalifikatsioone tuleb parandada, et neid tuleb tõestada, meil on vaja üha spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi kutsekvalifikatsioonide tunnustamise õigusraamistikku tuleb ajakohistada, et tagada suurem paindlikkus, kutsetöötajate omandatud tegeliku pädevuse tõus tunnustamine ja nii edasi. komisjon teeb ettepaneku direktiivi muuta, et edendada siseturgu ja et äh, tagada töötajate liikuvus, et äh, edendada liikmesriikide vahelist äh, koostööd. ma arvan, et on väga palju olulisi elemente siin. kõige olulisem uuenduslik element seisneb selles, et äh, pakutakse välja Euroopa kutsekaardi kasutusele, vot mis võimaldab mitte ainult lihtsamini ja kiiremini tunnustada kutsekvalifikatsioone, vaid vähendab ühtlasi halduskulusid viieteistkümnendal äh, novembril võeti raamatust äh, parlamendis vastu raport siseturu kohta ja seal äh, mainiti resolutsiooni, mis sätestas, et vabatahtlik kutsekaardi kasutuselevõtt võib edendada liikuvust paljudes valdkondades ja komisjon teeb nüüd ettepaneku, et selline Euroopa kutsekaart tuleks vabatahtlikult sisse viia, ehk siis äh, liikmesriikidel on äh, võimalus äh, valida see kutsekaart ähm, kasutusele võetavaks ja määrata vastavad ametkonnad äh, mis sellega tegelevad, aga minu arvates tuleks selline kutsekaart äh, viia sisse kohustuslikult, loomulikult tuleb äh, teha kõigepealt äh, mõjude hinnang, et üldsegi teha kindlaks, millised on sellise kaardi mõjud, panna kirja kulud, tähtajad, sellepärast et kutsekaardi kohustuslik kasutuselevõtt oleks äh, minu arvates võrreldes vabatahtlikuga vahend, mis äh, tooks endaga kaasa selle, et liikmesriigid äh, tõesti võtavad kutsekaardi kasutusele, kui see ei jäta vabatahtlikuks, siis nad seda arvatavasti ei tee. meil tuleb kindlasti vähendada ka kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kulusid, sest praegu näiteks äh, haiguste, haigete hooldaja peab oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks äh, käima välja olenevalt äh, riigist ähm, sada viiskümmend kuni kolmsada eurot, sama näiteid võib tuua teiste elukutsete kohta, riigiti on kulud erinevad ma pakkusin nüüd äh, välja tähtajaks ikka neli nädalat, komisjon pakkus kaks nädalat, see tundus mulle aga olevat liiga lühike aeg. lisaks sellele tuleks äh, kujundada kutsekaarte läbipaistvamaks ehk siis, et äh, kui kahe nädala jooksul äh, ei ole järgnenud vaidlustamist, siis antakse kutsekaart välja, aga meil on vaja loomulikult äh, kindlat äh, paikapanemist siin, sellepärast et lihtsalt selline vaikimine ei ole piisavalt täpne alus. liikmesriigid saavad paika panna kriteeriumid, mille põhjal valitakse välja need äh, elukutsed, äh, mille kohta saab kutsekaardi välja anda. meil peaks olema vähemalt äh, kolm kriteeriumit. esiteks elukutse peab olema reglementeeritud vähemalt viieteistkümnes liikmesriigid, nii et on tõesti äh, liikuvuspotentsiaal olemas, näiteks äh, haigete hooldaja elukutse vastab sellisele kriteeriumile. edasi. kutsekaarti äh, rakendatakse näiteks äh, reglementeeritud elukutsete nagu arhitektide ja inseneride puhul ja ka näiteks mittereguleeritud elukutsete nagu giidide puhul, kes ei ole reguleeritud äh, elukutsena liidu tasandil. väga oluline on, et äh, oleks tagatud äh, kõrge õiguskindluse tase, et oleks võimalik äh, vajaduse korral vaidlustada otsuseid ka Euroopa Kohtus. komisjon näeb ette, et liikmesriigid võivad tunnustamise tagasi lükata või tunnustamistest keelduda, kui on mõjuvad avaliku huvi põhjused, selleks äh, komisjoni arvates võib põhjuseks olla ainult äh, rahva tervis, aga siis on tegemist äh, piiranguga, mis puudutab ainult mõningaid elukutseid, ehk siis neid, mis on seotud rahva tervisega, arstid, medõed, sanitarid. seetõttu teen ma ettepaneku ja Euroopa Kohus on ka oma kohtupraktikas äh, tunnustanud äh, teisi põhjuseid. nii et äh, kutsekaardi tunnustamisest keeldumine võib põhineda ka teistel põhjustel, näiteks lisaks rahvatervisele avalik kord, toiduainete ohutus ja nii edasi. selles osas me oleme loomulikult äh, avatud äh, seisukohal. ja siis äh, miinimumnõudmised haridusele. praegu me uuendame õigusakte, seal viiakse sisse miinimum äh, standardid äh, haridusele ja väljaõppele, aga see punkt on tõesti väga vaidlusalune, eriti kui me räägime siin äm-, ämmaemandatest ja medõdedest. nüüd äh, kümnelt aastalt äh, soovitakse liikuda üheteist, vabandust, kaheteistkümnel aastal, et väljaõpe peab olema kestnud kaksteist aastat kahekümne neljas liikmesriigis äh, see nii juba on, aga on suur vastuseis Saksamaalt, kallis Toomas. osaliselt on vastuseis äh, pärit ka Luksemburgist. Saksamaal ja Luksemburgis kestab väljaõpe kümme kuni üksteist aastat ja komisjon pakkus välja kaksteist aastat. mina isiklikult lähtuvalt oma meditsiinilisest kogemusest arvan, et me peaksime lähtuma kaheteistkümnest aastast. samas Euroopa Med-, õdede ja ämmaemadade ühing peab komisjoni ettepanekut äh, ka õigeks ja ka Saksamaa haru selles ühingus toetab äh, komisjoni ettepanekut. nüüd siis äh, miinimumnõuetest veel järgnevatel nädalatel teeb äh, komisjon viimased sammud veel hindamise osas, mis puudutavad äh, teatud meditsiiniga seotud elukutseid Poolas ja Rumeenias. edasi. tasakaalustavad meetmed kõikidel liikmesriikidel on võimalus, kui vajalik, rakendada tasakaalustavaid meetmeid ehk siis äh, lisakontrolle, enne kui tunnustatakse kutsekvalifikatsiooni või diplomeid. praktiliste ja teoreetiliste teadmiste kontroll peab lähtuma läbipaistvuse ja neutraalsuse põhimõttest, ei äh, tohi jätta kõike liikmesriikide suva otsustada. ja kohe lõpetan tõesti ühe minutiga, ühesõnaga probleemiks on loomulikult ka keeleküsimused, teen nüüd lühidalt, ka notarite küsimus on keeruline. notarid tuleks ka kaasata komisjoni arvates sellesse direktiivi. enamik liikmesriike ei ole sellega nõus, ma lihtsalt tahtsin seda öelda. ja edasi. tasustatud praktikandid, ka Nendest on olnud juttu ja teatavad äh, keskused, äh, praktikakeskused, mis on ka nõustamiskeskused. ühesõnaga, tegin need väga lühidalt. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes juuli kaksteist null null. ja tõesti, meil on aega väga vähe jäänud, meil on neli sõnasoovijat ja igalühel on nüüd äh, kaks minutit, ka proua Turunen, mitte kauem kui kaks minutit, palun. ja meil on veel kolm päevakorrapunkti ju. üritan teha lühidalt. suur tänu raportöörile selle arvamuse eest. ma käsitlen seda teemad ka IMCO-s juhtivas komisjonis. lühidalt reageerin sellele, mida raportöör ütles. kõigepealt see kutsekaart. on ahvatlev pakkuda välja seda, mida te mainisite, ehk siis vabatahtliku kutsekaarti IMCO-s. me pakume välja vabatahtliku kutsekaarti, teie pakkusite kohustuslikku. ja fraktsiooni üleselt on meil üksmeel IMCO-s seal olemas. edasi. juurdepääsu küsimus, me saame loomulikult aru Euroopa Kohtu praktikast, aga eelkõige just tervishoiu valdkonnas äh, on äh, suured riskid seotud teatud osalise juurdepääsuga ja meil tuleb leida tasakaal. ja nüüd äh, ajalistest äh, raamistikest. mitmed äh, professionaalid on öelnud, et kaks nädalat ei ole teostatav. nii et see tooks kaasa tunnustamisest keeldumise, nii et teil on ehk õigus, kui te ütlete, et see tähtaeg peaks olema neli nädalat ja siinkohal lõpetangi, tänan suur tänu ja Marion Harkin, kaks minutit, palun. tänan. kõigepealt äh, kõnelen Nadia nimel, kes ei saa täna siin kahjuks olla, kõigepealt äh, soovin tänada raportööri tehtud töö eest ta toetab Euroopa kutsekaardi sisseviimist, olgugi et äh, meil tuleb sisu ja võimalusi veel täpsustada. sellise kaardi eesmärgiks peaks olema äh, administratiivkulude vähendamine, aga ta ei toeta ideed, et äh, üldharidus äh, kestaks äh, kaksteist aastat metadatele ja ämmaemandatele arvatavasti sellepärast, et ta ise on ka Saksamaalt pärit ja meil on ju praegu oskustega töötajaid niikuinii puudu paljudes liikmesriikides ja veel kaks kommentaari minu enda poolt nüüd. kõigepealt raportöör rääkis Euroopa kutsekaardist äh, ja võib-olla võiks kaaluda seda, et kui me räägime siin meditsiiniprofessionaalidest, siis me ei saa lähtuda ainult äh, kvalifikatsioonidest. Iirimaal meil on olnud juhtumeid, kus professionaalid äh, reisivad ühest liikmesriigist teise ja kõik neid puudutav info näiteks ka info, kui nad on oma koduriigis registrist maha tõmmatud, ei liigu ühest liikmesriigist teise. ja nüüd äh, Iirimaal meil on arstide väljaõppeks äh, eriprogrammid äh,, mis, äh, meie süsteem on sarnane USA-le, Kanadale, kus on arstidel võimalik äh, nelja aastaga saavutada teatud spetsifikatsioon lisaks sellele, mida nad algselt on valinud. ja Lydia, nüüd äh, ja lühidalt, aga jah, Saksamaal meil on tõesti probleeme sellega, kui me peaksime nüüd äh, kümnelt aastalt kaheteistkümnele liikuma, meil on, äh, siis oleks probleeme paljudel medõdedel, ämmaemandatel. meil on äh, suur lünk Saksamaal teil selles valdkonnas, meil on päris hea hariduse tase, mida me soovime ka säilitada, teistes riikides on äh, nii-öelda kaksiksüsteem, mida kõikides äh, riikides ei ole, me tahame, et säiliks äh, hea ravi ja hoolduse tase. ja loomulikult on olemas rahvusvaheline ühing äh, ja võib-olla oleks võimalik öelda siis, et vähemalt kümme aastat peab olema väljaõppeaeg, võib-olla see oleks õige kompromiss, aga teistel teemadel loomulikult räägime siis juba muudatusettepanekute kaudu jah, ja nüüd rääkisin siin praktiliselt alla minuti ja Olle Kristjanson järgmisena. suur tänu esimese, suur tänu raportöörile. ma usun, et mul ei lähe üle ühe minuti kolm asja. esiteks, me peame olema väga ettevaatlikud, me ei räägi siin ainult probleemidest tervishoiu valdkonnas, vaid ka muudest valdkondadest, me räägime asbestist, me räägime näiteks kraanadel töötamisest, kus võib esineda õnnetusi, nii et selline kutsekaart oleks tõesti väga vajalik ja peab kaaluma siin seda kohustuslikkuse ja vabatahtlikkuse küsimust ja keelenõuded. vastuvõtva riigi keelt tuleb rääkida, eriti just tervishoiu valdkonnas ja see on kõik, mis mul öelda oli. suur tänu, Ole. ja tõesti kõik võtsid hästi kokku. ja ka jalgpallis olete te viimasel ajal nii edukad Lydia, ka sina oled äh, jalgpallis äh, väga angažeeritud ja kindlasti äh, nii teie kui ka meie, hispaanlased, kõik pääseme edasi ja sul on nüüd lõppsõnaks võimalus. ja ma, kui panin kõik kirja, kuulsin ja mul ei ole mitte midagi lisada. suur tänu viitan sellele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes juuli kell kaksteist null null ja Liitsial juba viitas sellele ka eelnevalt. ja nüüd ähm, proua esimees jätkab. Alors, je remercie le tahaksin tänada aseesimees Toomas Manni, et ta lubab mul nüüd istumis jätkata. teatan, et punktid kaheksateist ja üheksateist täna käsitlemist ei leia, sest aega ei ole. niisiis äh, lükatakse edasi nad meie homse istungi algusesse äh, kohe pärast hääletust äh, ja juhataja tänab ka tõlke ja kõiki neid, kes on jäänud siia töö lõpuni ja kohtume homme. meeldivat õhtut!